veel kord kena pärastlõunat kõigile, tere tulemast inimõiguste allkomisjoni tänasele istungile. ma tahaksin kõigepealt, et me vaataksime koos läbi eelmise istungi protokolli. see on kõigile ilmselt jõudnud, see puudutab kahekümne teise oktoobri kohtumist ja kas kõik on nõus selle protokolliga? kui, siis võtame selle vastu ja nüüd päevakorrapunkt number kolm. teen natukene lühemalt kui eelmine kord, mõned esimehe teadaanded. räägiksin siis nendest asjadest, mis on ähm, juhtunud meie eelmise istungi ja tänase istungi vahepeal. kõigepealt Saharovi auhind Saharovi auhinna tseremoonia on ukse ees, kuueteistkümnendal detsembril antakse auhind üle Strasbourgis ning äh, mind on kutsutud äh, Moskvasse vahetult enne seda kohtumist osalema Saharovi sihtasutuse ja Euroopa äh, Liidu, Euroopa Nõukogu kõrgema ametniku kohtumisel, kust räägitakse siis Andrei Saharovi pärandist. nimelt neljateistkümnendal detsembril täitub kakskümmend aastat äh, härra Saharovi surmast ja mõnes mõttes saab ring seekord täis meil tekib võimalus äh, Strasbourgis kohtuda meie vene sõpradega Strasbourgis kohe pärast äh, seda Moskva kohtumist, äh, nii et annan teile hiljem ülevaadet ka selle kohta, mis Moskvas juhtuma hakkab. eelmisel esmaspäeval kohtusin ma Euroopa Nõukogu, Euroopa Liitu esindavaid suursaadikuid ehk neid oli kakskümmend seitse tegemist oli üritusega, kus käisime koos Liibe komisjoni esimehe härra Aguilariga. nagu te teate, tema komisjoni pädevusse kuuluvad rohkem inimõigused Euroopa Liidu liikmesriikides, tõrjutus, põhivabadused ja nii edasi. meile jäävad siis inimõiguste alane temaatika välissuhete kontekstis ja minu meelest ma sain temaga väga hästi äh, ühele äh, seisukohale ja, ja väga hästi läksid arutelud ka Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikutega, neid eriti huvitas see, milline on meie seisukoht äh, seoses Euroopa Liidu eh, poolse inimõiguste lepingu ratifitseerimisega. kindlasti see temaatika eh, tuleval talvel meile suureks eh, töökoormaks kujuneb. meie AFCO komisjon ehk teisisõnu põhiseaduskomisjoni eestvedamisel on tulemas omaalgatuslik raport seoses Euroopa inimõiguste lepinguga liitumisega, kuid täiesti selge on see, et libe komisjonil, kes tegeleb kodanikuvabadustega ja meil, inimõiguste allkomisjonil, on selles protsessis oma roll, nii et äh, vähemalt äh, oma arvamuse me selle parlamendi omaalgatusliku arvamuse juurde lisame. see on väga põnev, nagu te teate, Lissaboni leping jõustub homsest ja see kindlasti tähendab meie jaoks seda, et äh, Euroopa Liit võib nüüd äh, institutsioonina liituda äh, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja ma kodus üleeile rääkisin sellest, et ähm, vaevalt ükski inimene tulevikus küsib, et, et kus, kus te olite, kui Lissaboni leping jõustus, mina saan väga täpselt neile kindlasti vastata, kui keegi küsib minu käest seda, ma olin Haagis, aga see selleks, nüüd äh, kõrgem esindaja ja kõrgema esindaja nimetamine, minule väga meeldis see, et baroness Ashtonist äh, saab Euroopa Liidu kõrgem esindaja, minu meelest äh, tema taust äh, näitab küll seda, et ta on inimõigustega vägagi kursis ja huvitatud sellest ja muuseas juba kolmapäeva hommikul äh, tuleb äh, proua Ashton väliskomisjoni ette oma mõtteid jagama ja siis õnnestub ka meil ta ära kuulata. ja loodetavasti äh, räägib ta meile siis sellest, kuidas tema näeb ette inimõiguste küsimuse süvalaiendamist välisküsimustesse nüüd veel äh, päevakajalised resolutsioonid inimõiguste kohta. eelmine kord Strasbourgis oli meil kolm resolutsiooni, äh, nimelt siis Nicaragua, Vietnam ja Laos ühes resolutsioonis ja siis kolmandana Hiina resolutsioon. mõned ilmselt märkasid seda, et parlament äh, ei ole praegu ühel seisukohal eriti seoses Hiina küsimusega, aga ka Nicaragua küsimus tekitas vastu, vasturääkivusi. selline muidugi tava, selline asi on tavapärane poliitilises institutsioonis, kuid see tähendab seda, et läbirääkimisi tuleb tulevikus hoogustada selleks, et meie seisukohad oleksid ühtsemad. ja nüüd äh, see, et ähm, inimõiguste küsimused äh, neljapäeviti toimuvad, äh, sel, seda hakkab samuti mõjutama Lissaboni leping sellepärast et praegu on olukord selline, et, et seal peab osaleda ükskõik milline suvaline volinik, kellel inimõigustega või välisküsimustega pole üldse mitte midagi pistmist, kuid Lissaboni lepinguga see peab olema kõrgem esindaja, kes on kohal või inimõiguste volinik. ja muuseas, juba suve lõpus saatsin ma kõikidele fraktsiooni esimeestele kirja, ma palu, kus ma siis palusin, et me ajakavas tõstaksime inimõiguste küsimused neljapäeva pärastlõunast kuhugi mujale, selleks et saadikuid oleks saalis lihtsalt rohkem rohkem kohal, aga mitte ainult meie saadikud ei tuleks kohale, vaid kohal oleks ka komisjon ja nõukogu. ja veel delegatsioonidest härra Obiols on valmis andma nüüd lühikese ülevaate selle kohta, mis toimus äh, Ahveti delegatsiooniga Madridis, Madridis, kus nad käisid siis oktoobri lõpus. nagu te teate, Hispaania võtab üle eesistumise Rootsilt äh, aasta alguses ja väga huvitav oleks kuulda, äh, kuhu äh, on siis prioriteetide seas tõstnud äh, Hispaania äh, inimõiguste küsimused ja Hispaania on viimane siis roteeruv eesistujariik. pärast seda saab sõna härra Howitt või proua Andrikiene või isegi mõlemad, kuivõrd nad käisid väliskomisjoni delegatsioonis ÜRO, delegatsiooniga ÜRO Peaassambleel ja võimalik muidugi on, et see asi tõusetub ka Rootsi eesistumise ülevaates. muidugi see sõltub sellest, kuidas Richard Howitt ja proua Andrekiene paremaks peavad, aga nii palju siis esimehe teadaannetest. ja tulemegi päevakorrapunkti juurde number neli, arvamuste vahetust eesistujariigi Rootsiga me olime väga rahul ja mina isiklikult öö, äh, olen vägagi nautinud Rootsi eesistumise aega. Nad on öö, äh, väga hästi öö, äh, hallanud inimõiguste temaatikat ja mul on väga hea meel, et Elinor Hammarskjöld, Kohomi president, on pidevalt olnud ühenduses meie komisjoniga, allkomisjoniga ja veel nii palju, järgmine Kohomi president, Hispaania esindaja kahjuks ei saa osaleda tänasel kohtumisel, äh, võtab selle tooli üle proua Hammerschildi Fernando Heredia, kes on siis esindamas Hispaania alalist esindust Brüsselis, äh, tema hakkab vastutama inimõiguste küsimuste eest. proua esinaine vabandab, äh, härra Heredia on just nimelt kohal Kohomi presidendi asemel kes ei saanud osaleda. nii et alalise esinduse esindaja on kohal, härra ministrid kahjuks mitte, kuid meie järgmisel kohtumisel, neljateistkümnendal jaanuaril, peaks olema kohal ka härra minister Hispaaniast. kohal on siin ka inimõiguste ja põhiõiguste võrgustikust proua Natalja Alonso, esindab ta Amnesty Internationali Brüsseli äh, peakontorit juba Rootsi eesistumisaja alguses oli nende kava inimõiguste osas väga ambitsioonikas. Nende eesmärgiks oli, et inimõiguste küsimustes Rootsi ole, et Euroopa Liit oleks nähtavam maailma tasandil ja inimõiguste suunised, mis on vastu võetud, inimõiguste alased dialoogid meie partnerriikidega kuid ka terve rida algatusi nad esitasid. üks nendest puudutas demokraatia toetust ja teine suurem algatas äh, siis seda, et Euroopa Liidu tegevus peab olema märksa kõrge profiili, märksa kõrgema profiiliga maailma tasandil. eriti tahtsid nad tähelepanu pöörata sellele, et tänased instrumendid äh, oleksid tõhusamalt kasutuses ning nad andsid lubaduse toestada inimõiguste küsimuse süvalaiendamist kõikidesse poliitilistesse valdkondadesse. ja ma nüüd paluksin, et proua Hammarskjöld äh, räägiks oma avasõnadest sellest, kuidas Rootsi inimõiguste kava elluviimine on läinud eesistumise ajal ja kindlasti tahame täpsemalt teada täpsemalt äh, kuusteist, seitseteist november üldasjade nõukogus võetud otsust äh, nimelt demokraatia toetuse andmisest. aga Hamm-, proua Hammarskjöld, teie sõna, teile sõna nüüd ja veel kord, äh, hea meel teid taas meie seas näha ja tervitada. Uh, proua esinaine austatud siinviibijad. mul on väga hea meel olla taas kord siin teie ees Kohomi esinaine, esinaisena ja tutvustada teile Rootsi eesistuja poolt tehtud tööd inimõiguste ja demokraatia vallas viimaste kuude jooksul ilmselt on minu siin viibimine väga sümboolne just täna, kolmekümnendal novembril. nagu te ütlesite, proua esinaine, homme tõepoolest jõustub Lissaboni leping. meie alustame Euroopa Liidu ajaloos uue peatükiga. inimõiguste tegevuse vaatepunktist on mul hea meel selle üle, et uus raamistik annab võimaluse Euroopa Liidul veelgi enam tegeleda inimõiguste küsimustega. aga täna tõepoolest on minu eesmärk tutvustada teile neid samme, mida me Rootsi eesistumise ajal oleme käesoleva aasta sügisel astunud ma ütleksin nii, et töö on veel pooleli, me teame, et väga palju on veel järgmise kuu jooksul ära teha, seni kuni kestab meie eesistumise periood. ma loodan, et meil õnnestub täna saadikutega tõepoolest arutelu läbi viia ja vastan neile hea meelega ise koos oma kolleegidega komisjonist ja nõukogu sekretäriaadist augustikuus tutvustasin teile oma programmi ja ütlesin, et Rootsi kava inimõiguste osas on proaktiivne selge on see, et äh, ka Euroopa Ühenduse õigustik äh, hõlmab üha enam inimõiguste küsimusi, see on ka osa meie ühisest välis- ja julgeolekupoliitikast. meie viimaste kuude kogu kogemus on kinnitanud veel kord seda, et äh, siinkohal peavad panustama nii nõukogu, komisjon kui ka Euroopa Parlament. kõik kolm üheskoos suudavad saavutada häid tulemusi selles valdkonnas viimaste kuude jooksul on eesistujal olnud mitmel tasandil võimalik vahetada arvamusi, kohtuda Euroopa Parlamendiga, samamoodi teie allkomisjoniga ja käsitleda demokraatia inimõiguste temaatikat. mul on hea meel, et me oleme kohtunud ametlikult, mitteametlikult, avalikult, nelja silma all. see kõik omakorda on andnud meile võimaluse Euroopa Liit nähtavamaks muuta ja veelgi enam panustada inimõigustesse. viimaste kuude jooksul oleme keskendunud sellistele teemadele, mis ma tean, on olulised ka Euroopa Parlamendi jaoks. esiteks, inimõiguste kaitsjate olukord nagu te ütlesite, proua esinaine, oleme me keskendunud Euroopa Liidu tasandi suuniste rakendamisele nii ühel kui teisel tasandil me oleme tegelenud erinevate inimõiguste rikkumiste juhtumitega, oleme üritanud võtta ühendust inimõiguslastega erinevatel tasemetel, et töötada välja strateegiat, mida kohaldada ühel või teisel puhul. aga väga palju on veel teha. nii nagu Euroopa Parlament, nii ka eesistuja on jälginud hoolega seda, kuidas parandada inimõiguslaste olukorda Venemaal ja oleme ka äh, leidnud, et äh, Saharovi auhind läks õigetesse kätesse. samuti oleme keskendunud Iraani, Hiina, Iraagi, Kolumbia, Kasahstani, Zimbabwe, Sri Lanka ja Kuuba olukorrale. oma eesistumise ajal leidsime, et äh, tuleb tuua sisse uusi elemente suunistesse tuleb vaadata, millised on lesbide, erinevate seksuaalse orientatsiooniga inimeste kaitsevõimalused. teiseks, ma tahan ära märkida toetuse avaldamise vajaduse demokraatiale. seitsmendal novembril võttis nõukogu vastu järeldused selle kohta, kuidas Euroopa Liit peaks toetama demokraatiat nii ühise julgeoleku välis, välispoliitika läbi kui ka koostöö kaudu tuleb panna paika prioriteedid, tegutseda sidusalt. me loodame, et need suunised aitavad Euroopa Liidul tagada sidus poliitikaraamistik Euroopa Parlamendi resolutsioon võeti vastu kahekümne teisel oktoobril ja see resolutsioon kiitis heaks meie jõupingutused ning rõhutas veel kord seda, et kõikide tasandite parlamendid peavad toetama demokraatia arengut kolmandaks, keskendusime inimõigustele puuetega inimeste puhul. meil on väga hea meel selle üle, et nõukogu kahekümne kuuendal novembril nõustus ühinema ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga, ma tean, et Euroopa Parlament on kogu aeg seda soovinud. see on tõesti esimene kord, kus üks selline organ kohustab ennast käituma vastavalt sellele konventsioonile. nii nagu te teate, kümnendal ja üheteistkümnendal novembril kutsus eesistuja kokku konverentsi. seal käsitleti sotsiaalse vastutuse temaatikat, seda, kuidas John Ruggi ÜRO eriraportööri programmi ellu viia proua eesistuja, Rootsi eesistuja üldine eesmärk oli panustada selles, et Euroopa Liit oleks jätkuvalt äh, oluline tegija inimõiguste vallas. me soovime, et Euroopa Liidu tegevus oleks paremini nähtav. ja seetõttu on äh, eesistuja väga õnnelik selle üle, et äh, selles vallas paar kuud tagasi otsustati veelgi enam rõhku panna kõigele inimõigustega seonduvale. vastav ettepanek tuli nõukogult nagu te teate, oleme me üha enam kasutanud meediavõimalusi, avaldanud Euroopa Liidu seisukohti ühes ja teises allikas ning me avaldame nüüd ka iga-aastase Euroopa Liidu inimõiguste alase raporti. enne Rootsi eesistumise aja lõppu on Euroopa Liit viinud läbi seitseteist erinevat dialoogi Kohumi juhtimise all. meil on olnud dialoog Venemaaga, Hiinaga, Kanadaga, Jaapaniga, Ameerika Ühendriikidega, Gruusiaga, Kirgistaniga, Tadžikistaniga, Kasahstaniga, Argentiinaga, Brasiiliaga, Kolumbiaga, Mehhikoga ja Aafrika Liidu kandidaatriikidega meil on väga hea meel selle üle, et esimene inimõiguste dialoog Armeeniaga toimub kaheksandal ja üheksandal detsembril. tahan ära märkida ka seda, et oktoobrikuus otsustas nõukogu teha algust uue dialoogiga Indoneesiaga. sellele mõttele panid aluse vastavad ministrid, Soome ja Indoneesia ministrid lisaks sellele tahab nõukogu enam rõhku asetada inimõigustele poliitilisel tasandil, meil toimus hiljuti tippkohtumine Venemaaga, samuti tippkohtumine Hiinaga. sellised dialoogid ja konsultatsioonid on oluliseks osaks Euroopa Liidu inimõiguste alasest poliitikast ja ilmselt see kõik panustab ka meie eesmärkide saavutamisesse. me oleme juba hakanud hindama Euroopa Liidu ja Hiina vahelist dialoogi pidevalt kindlasti hoiame all komisjoni kursis sellega, kuidas asjad liiguvad ma tean, nagu te teate, lisaks Kohomi konsultatsioonidele on toimunud mitmeid teisi kohtumisi kolmandate riikidega, teiste formaatidega, sealhulgas lähtudes Cotonou leppe artiklist kaheksa. näiteks me tahame Zimbabwega alustada Cotonou leppe artikkel kaheksa kohaselt arutelusid inimõiguste osas lisaks on meil toimunud vastavad kohtumised Euroopa naabruspoliitika raames, näiteks Maroko ja Egiptusega. oleme kaasanud siis oma lõunapoolsemaid naabreid. Euroopa Liidu inimõiguste suuniste rakendamine meie meelest aitab maailmas seda kõike mõjusamaks muuta me oleme reageerinud erinevatele sündmustele, mis on aset leidnud, oleme tuginenud just nimelt nendele suunistele me oleme teinud mitukümmend erinevat avaldust. eesistuja on jätkanud Euroopa Liidu jõupingutusi selles vallas, et need riigid, kes veel leiavad, et surmanuhtlus on aktsepteeritav, ikkagi lõpuks loobuksid sellest. me kümnendal oktoobril tähistasime surmanuhtluse vastast päeva koos Euroopa Nõukoguga rõhutasime selle teema olulisust ka Peaassambleel, mis toimus ministrite tasandil. kahe nädala pärast tähistame viieteistkümnendat aastapäeva vastaval protokollil. nagu ma ütlesin, me üritame lähtuda sellest protokollist tegutseda selleks, et lõpeks ära igasugune piinamine. oleme võtnud arvesse ka erinevaid soovitusi, mis pärinevad ÜRO allasutustelt. samuti alustasime tegevusega laste kaitseks, seda vabaühenduste vormis. kuuendal, seitsmendal juulis toimus vastav konverents Stockholmis, kus käsitleti lastevastast vägivalda ja teil kõigil on nüüd ka ligipääs äh, selle foorumi veebilehele. Cohomi kohtumine toimub ka detsembrikuus, kus äh, samamoodi käsitletakse laste õigustega seonduvat. vastavalt lastekaitsesuunistele on nõukogu pannud paika mitmed äh, konkreetsed riigid, kelle osas hakatakse samme astuma me oleme tähistanud laste konventsiooni aastapäevi, muuhulgas kohtusime Stockholmis novembrikuus. ka kohalikul tasandil on Euroopa Liidu liikmesriikide saatkonnad kolmandates riikides omakorda samme astunud eelmisel aastal võeti vastu ÜRO konventsioon vägivalla kaotamiseks laste, naiste ja tütarlaste vastu. meie eesmärk on muidugi saavutada selle tõhus rakendamine senimaani oleme saanud äh, raporteid nende suuniste rakendamise kohta ja rohkem kui kaheksateistkümnest riigist ja nüüd ongi meie ülesandeks tegeleda jätkutegevusega, et tõesti raportites sisalduvast ka omad järeldused teha ja neid praktikas rakendada. selge on see, et äh, tuleb parandada naiste õiguste kaitset, vähendada nende diskrimineerimist. oluline naistevastase diskrimineerimise kaotamise konventsioon tegeleda tuleb ka sellega, et viidaks läbi koordineeritud tegevust konfliktipiirkondades, just selleks, et oleks tagatud inimõiguste kaitse ka nendes sensitiivsetes piirkondades. selleks, et tähistada Genfi konventsiooni olulist tähtpäeva, korraldati Brüsselis seminar kus käsitleti just tulevikus meie ees seisvaid väljakutseid. me oleme saavutanud edu integreerimaks nii inimõigusi kui ka kui ka humanitaarõigust. me peaksime sidusalt kaasama kõiki osapooli, kaasama OSCE-d, Euroopa Nõukogu, ÜRO-d oma tegevusse selle kõigega saate tutvuda ka meie internetilehel, saate näha, kuidas inimõiguste kaitsega tegeletakse väga erinevatel tasemetel. ka meie esindaja Kionka on käinud Strasbourgis ja Viinis uurimaks seda, kuidas ja kus veel oleks võimalik täiendavalt pöörata tähelepanu inimõiguste kaitsele. mis puudutab julgeoleku ja välispoliitikat, siis ähm, me leiame, et et äh, inimõiguste kaitse ja humanitaarõiguse koostöös on võimalik äh, olukorda parandada, muuhulgas näiteks ka Gruusias. juulikuus korraldasime me konverentsi selles osas, kuidas parandada soolist, soolise võrdsuse olukorda samuti oleme ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni kolmteist kakskümmend viis ellurakendamist lähemalt analüüsinud. ja kui me nüüd vaatame nende erinevate meetmete toimimist, siis hetkel keskendume muuhulgas Usbekistanile. oktoobrikuus me otsustasime neid meetmeid mitte enam rakendada. samas nõukogu leidis, et Usbekistaniga tuleb ikkagi tõhusamat dialoogi pidada inimõiguste osas samuti oleme vaadanud üle GSP pluss protsessi käigu Sri Lankaga. ja nüüd edasi mitmepoolse tegevuse juurde. Euroopa Liit on jätkuvalt üritanud keskenduda sellele, kuidas edendada ÜRO Peaassamblee ja Inimõiguste Nõukogu rolli, kuidas parandada nende võimalusi oleme üritanud kaasata erinevaid rühmi liikmesriigiti, oleme suurendanud Euroopa Liidu ulatust ja meile tundub, et meie tegevusel on olnud positiivsed tulemused. me arutasime seda kõike, mis toimub Inimõiguste Nõukogus eelmisel nädalal teie allkomisjoniga ja ma pean tunnistama, et nõukogu on teinud ära väga head tööd, on suutnud reageerida adekvaatselt erinevatele olukordadele ja suutnud tagada erinevate protseduuride sõltumatuse ja tõhususe. aastal kaks tuhat üksteist viib ÜRO läbi sellise ülevaatliku kontrolli Inimõiguste Nõukogu tegevuse osas ja meie praegused arutelud on juba panustanud sellesse pöördudes nüüd Peaassamblee poole, võin ma öelda, et käesoleval sügisel on toimunud nii mõndagi positiivset Euroopa Liidu jaoks. võeti vastu kõik neli resolutsiooni, näiteks laste õiguste resolutsioon, see võeti vastu täiesti ühehäälselt ja seda esimest korda aastast, alates aastast kaks tuhat üks. see puudutas Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika rühma. ja lisaks tegelesime Korea, Myanmariga Hiina Rahvavabariigiga ja Kanada Iraani resolutsiooniga. seekord ei olnud ka keegi nende resolutsioonide vastu, mingit vastutegevust ei olnud, mis oli väga positiivne. mis puudutab rassismi ja religiooni küsimusi, siis vastav resolutsioon sellise diskrimineerimise vastu võeti ka üksmeelselt vastu sellele oli ka väga mitmeid toetajaid, lisaks kaheksakümmend kaks tükki. oluline on see, et väga suur arv liikmesriike olid äh, selle poolt. The enjoyment of human rights by LGBT seksuaalvähemuste inimõigused on meie jaoks endiselt prioriteetne küsimus võeti vastu regionaalne deklaratsioon inimõiguste kohta selles valdkonnas juba eelmisel aastal ning kavatseme selle kümnen-, kümnendal detsembril inimõiguste päeval tõsta üheks päeva peateemaks. nagu te teate, seksuaalvähemuste õigused on olnud esil mitmes Euroopa Liidu avalduses meie eesistumise ajal. see on olnud inimõiguste dialoogi teemaks ning oleme seksuaalvähemuste poolt võitlevate organisatsioonidega koostööd selleks, et äh, Euroopa Liidu tegevus ka äh, ÜVJP raames oleks sooksam selles äh, küsimuses. me kavatseme hoogustada oma tegevust ka rassismi ja igasuguse teiste sallivu, sallimatuse avaldamise vormide osas. me oleme väga lahe, rahul sellega, et võesti, et rakendub Turbani deklaratsioon ning selle tegevuskava ning äh, oktoobris hakkas tööle ka ad hoc komisjon lisastandardite osas, kuid jällegi üldasamblee, üldassambleel on sellel sügisel töö kujunenud väga raskeks. kui ma pöördusin teie allkomisjoni poole augustis äh, tõin ma välja selle, kuidas eesistuja kavatseb hakata äh, tegelema äh, uute tehnoloogiate piiramise küsimusega, näiteks interneti leviku piiramisega, see on äh, lahutamatu osa sõnavabadusest, ometi oleme eesistumise ajal tõstatanud selle küsimuse liikmesriik, erinevate riikidega. OSCE inimõiguste rakendamise kohtumisel oktoobris tõstatasime selle samuti ning inimõiguste aspektid olid väga olulisel kohal Euroopa Liidu iga-aastasel interneti haldamise foorumil Egiptuses äh, novembri alguses. proua esinaine, sellega ma lõpetaksin meie sissejuhatuse sellesse, mida eesistujana oleme teinud viimaste kuude jooksul, lõpetaksin, meil oli väga hea meel näha teid meie külalisena Kohomis oktoobris ning tahaksin tänada allkomisjoni selle väärtusliku, nende väärtuslike mõttevahetuste eest, mida me oleme saanud pidada teiega eesistumise aja jooksul. suur tänu teile isiklikult, proua esinaine, selle suure koostöövalmiduse ülesnäitamise eest kõikides inimõigusi puudutavates küsimustes. suur tänu, proua Hammarskjöld! jääb tunne, et äh, Lissaboni lepinguga meie institutsioonide vahelised suhted natukene muutuvad, eeldused äh, on väga head selleks, et meie koostöö veelgi paraneb ja et inimõiguste küsimustest ja temaatikast murrame laiemasse maailma ennast, see on meie kõige olulisem. ja sõna Natalja Alonsole nüüd, kes on Amnesty International Brüsseli kontori tänane direktor ja te räägite inimõiguste ja põhiõiguste võrgustiku nimel. Thank you, madam chair and thank you for the invitation. aitäh, esimees. aitäh, et kutsusite meid täna siia rääkima. teen mõned kommentaarid Amnesty Internationali poolt ning äh, inimõiguste võrgustiku poolt. on tõsi, et meil olid suured ootused Rootsi eesistumisperioodi suhtes. loomulikult olid meie ees ka suured väljakutsed. oli ebakindlus seoses institutsionaalsete muutustega, Lissaboni lepinguga, äh, finantskriisi, kliimamuutusega. aga me arvame, et see muutuste olukord andis meile ka suured võimalused. võimalused taas kinnitada Euroopa väärtusi ning põhimõtteid inimõiguste alal. ning tegemist oli ka suure võimalusega kõiki neid põhimõtteid ellu rakendada. just seetõttu oleme teinud oma soovitused eesistujale ning palusime neil võtta konkreetseid meetme, meetmeid inimõiguste alal. peab ütlema, et Euroopa et äh, Rootsi eesistuja on hästi toiminud, ta on hästi kaitsnud äh, inimõiguse aktiviste ning on üks valdkond, kus ta on teinud erilise jõupingutuse, tahaksin neid tunnustada see, selle eest ning see puudutab eraelu puutumatust ning ligipääsu informatsioonile nad avaldasid äh, peaaegu eelnevalt igale kohtumisele päevakorra, korraldasid konstituts-, konsultatsioone ning äh, avalikustasid olulised andmed alati. ning meie usume, et äh, nad on parandanud Euroopa Liidu institutsioonide avalikkust, otsuste avalikustamist. tahaksin aga juhtida tähelepanu ka ühele teisele punktide, punktile me lootsime, et osutatakse suuremat tähelepanu kolmele valdkonnale. inimõiguste süvelaiendamine Euroopa Liidu poliitikates, Euroopa Liidu poliitikate sidusus ning osalemine. ning tahaksin kõikidest nendest punktidest natuke lähemalt rääkida me lootsime, et tehakse rohkem jõupingutusi selleks, et inimõiguste küsimused süvelaiendada Euroopa Liidu poliitikasse. tahaksin siin tuua mõningaid näiteid loomulikult on tegeletud Euroopa Liit inimõiguste küsimustega kõvasti, aga mõningates äh, koos, mõningatel koosolekutel ei tõstatatud seda küsimust piisavalt, eelkõige just tippkohtumistel India ning Brasiiliaga. seal ei räägitud inimõigustest. tänapäeva, tänasel äh, tippkohtumisel Hiinaga ei räägita samuti sellest teemast ning äh, mis puudutab äh, Venemaad, siis tundub, et ka neile suunatud avalikes dokumentides ei juhitud tähelepanu piisavalt inimõigustele, nii et edusamme on veel vaja teha. edu on tehtud äri ning inimõiguste valdkonnas ning äh, me tunnustame Rootsi ning tulevase Hispaania eesistuja jõupingutusi sellel, selles vallas. eelkõige peab siin rõhutama riigi kohustust äh, kaitsta inimõigusi ning ka ettevõtete kohustust seda teha. üks teine äh, teema on Euroopa Liidu poliitikate sidusus eelkõige just, äh, mis puudutab seadusandlust diskrimineerimise vastu. me kiidame heaks selle, et eesistuja kritiseeris homofoobset äh, seadusandlust äh, Leedus, aga samas ei ole piisavalt seda muudes valdkondades arvesse võetud pöörati tähelepanu ka varjupaiga äh, temaatikale. teine suur teema, millele ma alguses tähelepanu juhtisin, äh, puudutab äh, Euroopa Liidu poliitikate koherentsust ning sidusust. kui Euroopa Liit arutas Usbekistani relvaembargo, embargo üle, siis peaks täpsemalt hoolikamalt uurima, mis põhjustel see äh, Äh, embargo kehtestati ning seda jättes kõrvale riiklikud huvid. ning äh, siin on äh, meie usaldusväärsus kõvasti kahju saanud. üks teine probleem puudutab piinamist ning on tõsi, et Euroopa Liit on teinud jõupingutusi ka ÜRO piinamisvastase konventsiooni vabatahtliku proto-, protokolli edendamisel on tehtud edusamme valdkondades, mis puudutavad äh, politseipoolset piinamist äh, ning äh, väljasaatmist. edusamme tehti ka debati vallas, mis puudutab inimõiguste meetmetega seotud meetmete mõju kodakondsusele selge on see, et meil ei ole siin vaja enam tekste ning meetmeid, meil on vaja nende ellurakendamist. idapartnerluses oleme näinud, et on pööratud tähelepanu kodanikuühiskonna tööle ning äh, inimõiguste rõhutamisele, aga ei ole veel koostatud piisavalt äh, dokumente selles vallas. kolmas valdkond on osalemine ning siin tahaksin rääkida sellest, et tõeline osalus läheb kaugemale kui lihtsalt konsultatsioonid, tegemist peab olema kahekoolse protsessiga, eelkõige just organisatsioonid nagu Amnesty International puhul, peab äh, informeerima ning lisaks sellele ka andma tagasisidet, tegemist on interaktiivse suhtlemisega, mitte lihtsalt info edastamisega. näiteks tõelist osalust ei ole olnud Hiina-EL-i dialoogi hindamise vallas. seal konsulteeriti kodanikuühendustega, aga me ei ole saanud selle kohta tagasisidet, kuigi nende ühenduste nimed mainiti raportis ära. tahaksin mainida ka mõningaid spetsiifilisi teemasid, eelkõige mis puudutab inimõiguste dialoogi. loomulikult äh, on inimõiguste dialoogi instrumendid ning vahendid edasi arenenud. Euroopa Liit on suhelnud äh, eelkõige siis, kui Euroopa Liit on tegelenud riikidega, millega tal on head suhted. sellele on järgnenud konkreetsed ettepanekud, tähtajad ning siin räägin ma Gruusiast, äh, Tadžikistanitest ja muudest riikidest, aga väga vähe edusamme on tehtud äh, riikidega, nagu näiteks Usbekistan ning Venemaa tahaksime täpsustada siin, et äh, meie arvates võiks edu saavutada nende riikidega, eeldades, et mitte ükski teema ei ole tabu. kõik teemad peab päevakorda kaasama. me ei tohi kõrvale jätta raskeid küsimusi. peame loomulikult keskenduma ka ühist huvi pakkuvatele, pakkuvatele teemale nii et me võime, see ei tähenda loomulikult, et me ei või edasi koostööd teha ühist huvi pakkuvate teemade vallas. suuniste osas oleme teinud äh, palju edusamme näiteks piinamisjuhtude puhul ning ka rahvusvahelisel tasemel ÜRO tasemel eelkõige Inimõiguste Nõukogu töö ettevalmistamisel, ähm, ülemaailmse ähm, ülevaatamise soovitusi järgides ja nii edasi. tahaksin nüüd äh, rääkida mõningatest punktidest, mis on seotud tuleva Hispaania eesistumisega ning tahan Hispaania eesistujat äh, üle võtma mõninga, mõningal määral Rootsi eesistuja pärandi eelkõige tahaksime, et äh, avaldataks informatsiooni alati ning korraldataks laiaulatuslikke konsultatsioone osalemise osas. palju tööd on veel vaja teha selleks, et äh, mõningate oluliste teemade osas kaugemale areneda. tahaksime Hispaania eesistujat äh, kutsuda üles julgustada kõiki riike alla kirjutama ÜRO piinamisvastasele konventsioonile, see on väga oluline. mõningatel juhtudel tekitas meile aga muret suhtumine, mille käigus äh, nõustuti meie seikohta, seisukohtadega, aga konkreetseid äh, meetmeid ei võetud. me arvame, et, et eesistujal on võimalus äh, konkreetseid mõtte, meetmeid võtta ning edu saavutada, see ei tähenda aga mitte oma seisukohtade pealesurumist, aitäh. suur tänu, proua Alonso. oleme kõik ilmselt äh, teiega sama meelt selles osas, et vahendeid äh, meil küll on, kuid me ei rakenda neid sajaprotsendiliselt ja proua Hammarskjöld nimetas seda ka ühe Rootsi eesistumise aja prioriteedina ja ilmselt küsimuste vooru lõpus proua Hammerschild vastab ka teie kriitikale, kuid nüüd äh, sõna härra Obiolsile. härra Obiols oli inimõiguste aastaaruande raportöör ja andis ülevaate oma tööst äh, Rootsi eesistumise alguses. Te, härra Objel, te olete natukene ehmunud nüüd küll, aga tegelikult me tahaksime teada, et te räägiksite täpselt ka, mis toimus Madridis, sest et äh, eesistuja on nüüd vahetumas, aga võib-olla räägite ka natukene nendest ettepanekutest. Muchas gracias, presidenta suur tänu, proua esinaine. mil iganes äh, pooleaastane eesistumisaeg algab, võime me näha sellist äh, topelt äh, mõju äh, äh sellele, et üks eesistumine hakkab läbi saama ja nemad tahavad omast endast jätta maha järge, jälge, kuid samas äh, teine tõuge tuleb siis uuelt eesistujalt, kes peab tagama järjepidevuse, nii et arengud oleksid äh, siis äh, eesistujariikide vahel järjepidevad. nagu te, proua esinejana ütlesite, ma loodan, et parunes Ashtoni ametisse nimetamine kõrgema esindajana tähendab seda, et lisandub meie poliitikatesse uus institutsionaalne, aga ka poliitiline element, mis sellesama järjepidevuse peaks siis tagama. kui ma rääkisin äh, viimasel kohtumisel, siis ma, minupoolne hinnang Rootsi eesistumisel oli väga positiivne, minu seisukohad ei ole muutunud sellest ajast. Rootsi äh, ülesanne ei olnud sugugi kerge ning eesistujariik on taganud selle, et inimõigused on äh, Äh, tõusnud äh, meie poliitilise päevakorra keskmesse nii äh, ülemkogus kui ka Euroopa Liidus laiemalt. see pooleteistpäevane kohtumine, mis toimus Madridis, oli põhimõtteliselt siis Ahveti komisjoni kohtumine Hispaania valitsuse liikmetega sellel kohtumisel kinnitati meile seda, et äh, inimõiguste poliitika valdkonnas kavatseb Hispaania valitsus jätkata äh, sama joont pidi, mida on käinud äh, Rootsi eesistujana viimase poolaasta jooksul. proua esinaine, nagu te ilmselt teate, ei olnud see kohtumine inimõiguste alane kohtumine, tegemist oli siiski väliskomisjoni delegatsiooniga ning äh, rääkisime härra Moratinosega, äh, välisministriga, äh, Kamitšakoniga, kes on kaitseminister, Diego Lopez Arcairoga, kes on Euroopa asjade minister ning terve rea teiste inimestega valitsusest ma arvan, et praegu eriti mõtet äh, sellel ei ole, et ma hakkaksin ülevaadet andma selle kohta, mis meil täpselt päevakorras oli. oleks me seal olnud veel poolteist päeva, oleks ilmselt kõik maailma probleemid tänaseks lahendatud, aga seda poolteist päeva meil ei olnud, seega maailm probleemivaba täna ei ole. põhimõtteliselt aga keskendusime peamistele küsimustele, mille ma hea meelega ka reastan teie jaoks, aga räägin siis ainult nendest asjadest, mis on otseselt seotud meie huvialaga, inimõigustega. ja kahe sõnaga kommenteeriksin paari asja, mis on kõige päevakajalisemad praegu. näiteks oli arutelul soov hoogustada ja parandada transatlantilisi suhteid äh, seoses Lissaboni lepingu jõustamisega ning äh, tahame siis keskenduda sellele, mida tähendab Lissaboni lepinguga kaasa tulev muutus ning ka Obama ametisse asumisega ka kaasnevatest muudatustest. tehti ettepanek, et Hispaania eesistujariigina lubab pidada Ameerika Ühendriikidega tippkohtumise kuid lisaks sellele kerkis esile ka mõte, et võiks äh, kaks korda aastas Ühendriikidega tippkohtumisi pidada, nii nagu me seda teeme juba Venemaaga. ja et inimõiguste küsimus maailmas oleks nende tippkohtumiste äh, nii-öelda stampteema. rääkisime ka seostest Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel võiksin siin võib-olla eraldi välja tuua Kuuba. Äh, Kuuba oli meie arutelude üks äh, äh, peamiseid teemasid, Hispaania valitsuse esindajad ja parlamendi delegatsioon üheskoos märkisid, et selgelt on näha inimõiguste alase töö toppama jäämist pärast Kuuba valitsuses toimunud muudatusi loomulikult äh, Raul Castro ametisse tulekuga me lootsime enamat, kuid töö on soiku jäänud. rääkisime ka Afganistanist ning äh, mõlemad osapooled äh, olid nõus sellega, et muret tekitav on see, et olukord Afganistanis ei parane ja üldiselt kaldutakse äh, praegu siis äh, tsiviilsektori abi suurendamisele, selleks et lahendada äh, probleeme, mis on seostu, mis seostuvad siis toidupuudusega ja humanitaarabi puudusega. tuleb tagada siin edasiminek siiski kiiresti Eh, kuid räägiksin nüüd täpsemalt nendest kahest küsimusest, mis meile võib-olla on kõige huvipakkuvamad ja millele me peaksime keskenduma inimõiguste allkomisjonis. Hispaania eesistumise ajal on tulemas esimesed sammud Euroopa äh, välisteenistuse ülesehitamisel. see on väga oluline. minu meelest on eh, see Lissaboni lepingu üks kõige suuremaid eh, eh, uuendusi. selle eesmärgiks on tagada seda, et inimõigused ja inimõiguste poliitika oleks arengu südames, et see oleks meie programmiliste kavade keskmes ning välisteenistuse nii-öelda ülesehitamise teekaardi kõik sammud äh, peaksid olema, erinevad äh, faasid peaksid olema meie allkomisjoni äh, tööks. ja veel üks väga oluline element. oluline täna, seda sellepärast, et Vahemere piirkonnas äh, on üsna palju selliseid regioone, kus inimõigustega on probleeme, kus olukord on murettekitav ja sellega kaasnevaid riske ei mõisteta praegu äh, piisavalt hästi, ei saada aru, kui tõsiseks äh, need probleemid võivad kujuneda Euroopa Liidu jaoks. minu meelest on kõige traagilisemad äh, Ehm, aspektid praegu Euroopa Liidu jaoks, terrorism kõigepealt, see on äh, puudutanud mitmeid riike, eriti rängalt muidugi aga Hispaaniat ja Ühendkuningriike, kuningriiki ning äh, see, et iga päev äh, me näeme, kus parvlaevadega ja muude alustega üritavad Euroopasse pääseda siis ebaseaduslikud sisserändajad see kõik viitab sellele, et äh, see probleem on pakiline. üheksakümne viiendast aastast on Euroopa Liidus paigas äh, Vahemere piirkonna jaoks poliitika just nimelt kolmandate riikide jaoks nähti ette poliitilise ja inimõiguste reformi dialoogi, see on olnud meie suhete võtmepunktiks, me oleme alati rõhutanud seda, et, äh, et see ei ole eriti ambi-, ambitsioonikas olnud pärast seda, kui loodi aga Vahemere Liit, oleme me näinud teatava paradoksi kujunemist. osalt on suhted Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel eh, Vahemere ida ja lõuna osas on nii-öelda depolitiseeritud. mis tähendab seda, et inimõigused on taandunud äh, lihtsalt äh, projekti tasandile, äh, ehk teisisõnu, need on kirjas ainult üksikutes projektides, mida siis rakendatakse. ja see tähendab seda, et poliitiliselt maastikult on nad väljas. sellega käib kaasas ka teatav institutsionaliseerumine, Vahemere Liitu veavad kaks esimeest, üks Vahemere piirkonnast, teine Euroopa Liidust ja see tähendab seda, et äh, eriti äh, keeruliseks äh, kujuneb Palestiina-Iisraeli küsimus, ministrite kohtumine ei ole toimunud, peasekretär seni on ametisse nimetamata peasekretär sellele institutsioonile, nii et ma ei liialda ilmselt, kui ma ütlen, et olukord praegu ausalt öeldes äh, kõõlub kuristiku äärel. Egiptuse, Prantsuse ja Hispaania välisministrid kohtusid Pariisis selleks, et läbi murda sellest äh, seisakust. kuid tõsiasi on see, et äh, inimõiguste ja demokraatia reformidega on äh, näha teatavat äh, tupikseisu ja ja ei ole olnud võimalik edasi liikuda, see on nüüd äh, suureks ülesandeks Hispaania kohtumisele, sellest räägiti palju Madridis ja see peaks olema ka praegu meie töö arutelul. suur tänu, härra Obiols! et rääkisid, muidugi Lissaboni lepinguga kaasnevad muutused meie töös on asi, millest me räägiksime ilmselt teistes kontekstides ja võib-olla hiljem tahaksin teada äh, proua Hammarskjöldilt, kuidas Kohom kavatseb oma tööd korraldada uutes tingimustes. me nimelt äh, saame nüüd aru, et Hispaania on viimane äh, riik, kelle esindaja on Kohomi eesotsas ja kõrgem esindaja on siis see, kes pärast selle Kohomi äh, Äh, esimehe ametisse nimetab, aga võib-olla pärast hiljem kirjeldate täpselt seda, mis toimuma hakkab. aga kõnelejate nimekirjas härra Protasevitš ja võib-olla härra Howitt, äh, kui tema saab sõna, räägib natukene ka ÜRO Peaassamblee peamistest äh, tööpunktidest. me sellest oleme rääkinud ka Rootsi eesist-, Rootsi eesistumise ajal, aga härra Protasevitš kõigepealt. Thank you, madam chair aitäh, proua esinaine. suur tänu ka nende kolme tutvustava ettekande eest. tuleb tunnistada, et mulle meeldis väga Rootsi eesistuja tehtud kokkuvõtlik ettekanne ja veelgi enam oli mulle meeltmööda see, et ma kuulsin seda, et eesistuja soovib, et Euroopa Liit oleks ikkagi maailma tasandil tegija inimõiguste kaitse vallas. ent kahjuks on mul ka midagi negatiivset öelda. just nimelt, et tulenevalt sellest ülemaailmsest lähenemisest on olukord meie lähimates naaberriikides, nagu näiteks Valgevenes, ikkagi suhteliselt halb tegelikult Valgevenet ju Rootsi eesistuja ei maininudki oma lühides, lühikeses ettekandes. aga mina Valgevene delegatsiooni juhina olen sealse olukorraga väga hästi kursis. eelmisel nädalal toimus siin Brüsselis Aleksandr Milikevitši juhtimisel ka sealsete inimõiguste esindajate kogunemine. ta oli muide ka Saharovi auhinna üks äh, nominente Valgevenes hoitakse inimesi vangistuses vastavalt rahvusvahelisele ajakirjanike föderatsioonile, vastavalt nende hiljutisele raportile, mis äh, ilmus käesoleva kuu alguses, on sealne olukord nende inimeste jaoks äärmiselt keeruline. lisaks on seal piiratud kõikvõimalikud vabadused, kodanikuvabadused. samuti on piiratud tegevus inimõiguste watchdogide jaoks, inimõiguste valvurite jaoks ma ei räägigi üldse mitte tegevusvabadusest, vaid sellised põhivabadused, ühinemisvabadus, sõnavabadus, kõik on ikkagi piiratud. ja veel üks tõrv meepotti. ma saatsin nimelt kirja Karl Piltile septembri alguses ja tahtsin neid küsimusi arutada, enne kui me kohtume Valgevene välisministriga. ja muide, ma ei ole Karl Piltilt senimaani vastust saanud kas me tõesti peame ootama ära, millal Lissaboni lepe jõustub ja rakendama hakkab, selleks et eesistuja hakkaks meie küsimustele ka vastama? meil ei ole tarvis mingeid uusi aluslepinguid selleks, et tagada normaalne suhtlus. kolm kuud ma ootan vastust oma kirjale, mille saatsin Karl Pildile ma ei teagi siis, kas sellel kohtumisel nüüd tõusetusid ikka need küsimused, kas neid arutati, ma ei tea, kas Rootsi eesistuja üldse huvitub sellest, ma ei tea, täielik vaikus. häbi. veelgi enam. Valgevenet on kutsutud osalema idapartnerluses. selle programmi kujundas välja just nimelt Rootsi praegune valitsus, kes on hetkel ka eesistuja positsioonil Euroopa Liidus mulle tundub, et vaikimine Valgevene küsimustes äh, üldse viitab sellele, et, äh, et ma ei tea, millist mudelit me soovime seal riigis näha. mina sain aru, et, et teemaks on see, kas seal luua selline Hiina mudel või, või, või, või milli-, millist mudelit äh, üritada ellu viia Valgevenes. ma leian, et eurooplased, meie naabrid väärivad vähekegi vabadust, demokraatiat ja kõiki neid eeliseid, mida meie siin Euroopa Liidus saame nautida. suur tänu! suur tänu, härra Protasevitš! delegatsiooni juhina on loomulikult väga oluline see, et äh, ka teie panustate aktiivselt sellesse, mida me saavutada soovime suur tänu ka meie aseesimehele selle eest, et ta eelmiseks nädalaks korraldas meile kohtumise Aleksander Milinkevitši ja tema kolleegidega Valgevenest ning äh, see oli meie jaoks väga kasulik, sest et tõesti äh, meil õnnestus rääkida sellest, millised on siis nii-öelda nõudmiste ja toetavate meetmete vahelised suhted, aga nüüd sõna härra Richard Howittile selle kohta, milline oli olukord ÜRO Peaassambleel. Well, thank you very much, president. suur tänu, proua esinaine, ma vabandan meie Rootsi kolleegi ees, et ma jäin tema ettekandest kahjuks ilma, aga selge see, et koos kolleegi Andrikienega oli minul võimalus osaleda aruteludes nii eesistujaga kui ka teiste riikide esindajatega ja tõepoolest ma hindan kõrgelt kogu kõike seda saavutatud Rootsi eesistumise ajal, ma leian, et te olete oma tööga väga hästi hakkama saanud. mulle tundub, et need kaks küsimust, mis ÜRO tasandil meie delegatsiooni jaoks on tõusetunud, on järgmised ja nimelt väga tõsiselt suhtutakse sellesse, kuidas ÜRO käsitleb kõike naistega seonduvate naiste õiguste tagamisega seonduvat praegu oleme me sellises olukorras, kus äh, tahes-tahtmata seisame silmitsi erinevate bürokraatlike takistustega. peame rohkem keskenduma sellele, mida me saame teha Euroopa tasandil selleks, et veelgi edendada seda, mida ÜRO on juba välja pakkunud ja ma ei teagi nüüd, kas vahest eesistuja võiks kommenteerida seda seost ÜRO ja meie tegevuse vahel. ja lisaks praegu tundub väga ebatõenäoline, et uus peasekretäri eriesindaja ei saa olema Euroopa päritolu, saab olema Euroopa päritolu et, et me väga tervitame seda, kui see saab olema näiteks keegi Rootsist. ma ei tea päris täpselt, milline formaat saab sellele ametipositsioonile olema. ja kas meil on võimalik, et selle ametipositsiooni tegevusse kaasatakse ka naiste õiguste kaitse mul oleks väga hea meel selle üle, kui nõukogu ja komisjon saaksid täpsustada seda tegevust. samuti arutasime inimõiguste nõukogu reformimist, loomulikult selle osas ei tehta mingeid otsuseid enne aastat kaks tuhat üksteist, aga ettevalmistused võiksid juba alata proua Andrikiene raporti kohaselt on meie seisukoht siin parlamendis selline, et meil peaks tõesti olema mingisugune kolmas komisjon, mille alaline asukoht on siis New Yorgis ja et meil on ähm, inimõiguste nõukogu asukohaga Genfis. ja loomulikult tuleb mõlema organisatsiooni rolli veelgi tõhustada. ma tahaksingi teada, kas nüüd on mingeid viimaseid uudiseid nende ametite tegevusest me peame väga hoolikalt kaaluma võimalikke reformi nüansse. ja nüüd veel täiendavalt tahan rääkida sellest, et inimõiguste kõrge esindaja ametipositsiooni loomine on väga suur samm edasi vahest oskate üksikasjalikumalt rääkida sellest, kuidas me saaksime seda kõike enda huvides ära kasutada. ja lõpetuseks tahan teiega jagada seda, mida ma New Yorgis juba ütlesin. nimelt me oleme arutanud seda kõike muuhulgas ka oma allkomisjonis käesoleva aasta esimeses pooles aga ma tahan öelda seda, et et Euroopa Liit ei suutnud leppida kokku ühise ühtse teksti osas ja see on väga oluline. tuleb arvesse võtta, et sõjakuriteod ja inimõiguste rikkumised leiavad aset pidevalt ja kõikjal, mitte ainult konfliktipiirkondades. üheskoos ÜRO-ga me saame nende probleemide lahendamisega tegeleda ja siinkohal pöördume Rootsi kolleegide pool, nimelt me peame vaatama ka, viskama kiviga enda kapsaaeda, vaatama, kus me ei ole saavutanud piisavat edu, kus me peaksime paremini üritama oma eesmärke saavutada, kaaluma kõike, analüüsima kõike ka ÜRO-ga. ma olen endiselt lootusrikas, ma arvan, et raporti mõlemad osapooled ikkagi otsustavad edasi tegutseda, analüüsida olukorda ja läheneda kõigele konstruktiivselt. ma olen kindel, et eesistuja teeb kõik, mis nende võimuses, aga ma tahtsin ka avalikult seda praegu siin välja öelda. aitäh! Howitt. suur tänu, härra Howitt! nagu te kõik ilmselt olete kursis, eh, kohtunik Goldstone on kutsutud Ahveti komisjoni ette kuid äh, nagu ma aru saan, äh, ta ei ole sellele küllakutsele veel positiivselt vastust andnud, äh, põhjuseid on kindlasti mitmeid, kuid muidugi väga kahetsusväärne, sellepärast et parlament oleks vägagi tahtnud rääkida tema raporti tulemustest. rohkem pole soovitud sõna, kui, kui see tõesti nii on, siis sõna proua Hammarskjöldile ja proua Alonsole siiski, siiski parandab ennast proua esinaine veel kord. enne kui saab sõna proua Hammarskjöld, äh, sõna proua Kill Nielsenile. aitäh, esinaine. tahaksin küsida Euroopa Liidu eesistujalt Tuneesia poeedi Taufik Bundendi kohta, kes mõisteti eelmisel kuul vangi äh, kahtlastel põhjustel. kahekümne viiendal oktoobril leidsid Tuneesias alased valimised ning sellest ajast saati on äh, levinud vägivallatsemine, on äh, rünnatud äh, inimõiguslasi ning seda ennenägematul ulat-, ennenägematuses usa-, ulatuses. Nad hüüavad appi, aga neid ei võeta kuulda. Neid saadetakse vangi, neid hirmutatakse ning neid kiusatakse igat moodi taga. kõik see leiab aset Euroopa Liidu, olukorras, kus Euroopa Liit on ükskõikne. Noh. mitte ükski Euroopa Liidu esindaja ega eelkõige just komisjoni ei ole, esindaja ei ole seal kohal käinud. ma arvan, et me siin oleme süüdi ohustatud isiku mitteabistamises, härra Ben Bricki lähedased tunnevad muret tema tervise osas mida kavatseb Euroopa Liit teha selleks, et äh, võimalikult kiiresti aidata härra Ben Aliid, võttes arvesse meie vastastikuseid lubadusi Tuneesiaga ning meie lepinguid? tegemist on äh, meie väärtustega vastuolus olevate tegudega, mida kavatseb äh, Rootsi eesistuja teha selleks, et astuda vastu Tuneesia pidevatele inimõigusrikkumistele? proua Hammarskjöld nüüd palun. Thank you, Madam Chair. Um, I will try to briefly uh, address aitäh, esinaine! üritan uh, lühidalt vastata ala, allkomisjoni uh, liikmete küsimustele ning ka mõningatele kommentaaridele, mis tehti. tahaksin paluda ka, et uh, proua Arno kommenteeriks mõningaid küsimusi, millele on palutud vastust äh, meilt. tahaksin alustada ühe punktiga, mis hõlmab mitut äh, esitatud küsimust. see puudutab äh, süvalaiendamist. selle küsimuse osas tõstatati kaks mõõdet. esiteks, mil määral tõstat-, vaadatakse inimõiguste küsimusi ka poliitilisel tasemel ning teiseks, igapäevane töö inimõiguste küsimuste süvalaiendamise vallas. tahaksin julgustada allkomisjoni liikmeid vaatama äh, tippkohtumiste järel koostatud dokumente ning kontakte, mis me oleme sidunud äh, oma eesistumisperioodi jooksul. me oleme tõstatanud äh, inimõigustega seotud küsimusi ning probleeme ning hiljuti andsime välja ühise seisukoha Euroopa Liidu Hiina tippkohtumise järel. seal on ka osa, mis puudutab äh, inimõigusi ning see on vaid üks näid-, näide nendest tegemistest. paljud äh, Rootsi ministrid on äh, andnud inf-, parlamendile teavet äh, meie töö kohta ning meie poliitiliste jõupingutuste kohta selleks, et edendada inimõigusi. meie katsed süvalaiendada inimõiguste küsimusi Euroopa Liidu poliitikasse ning välistegevusse on ka teema, millega eesistuja on tegutsenud igapäevaselt. me oleme avaldanud äh, teatisi, võtnud kasutusele meetmeid ning äh, kuigi nad äh, ei ole võetud võib-olla Kohomi juhtumis, juhtimise all, siis oleme võtnud vajalikke meetmeid Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames ning teiste poliitikate raames selleks, et kaitsta inimõigusi tegemist on loomulikult valdkonnaga, kus võib alati rohkem jõupingutusi teha, aga me oleme üritanud oma parima anda. oma eesistumisperioodi jooksul oleme üritanud tihendada ka suhtlemist äh, poliitilise ning julgeolekukomiteega ning inimõiguste nõukoguga siin Brüsselis ning inimõiguste küsimused on selles suhtlemises olnud oluliseks osaks tahaksin nüüd äh, rääkida küsimusest, mille esitas härra Pjotaševitš äh, ja mis puudutab Valgevenet. on äh, loomulikult selge, et me ei ole selgesõnaliselt maininud Valgevenet. seda seetõttu eelkõige, et tegemist on ühe riigiga, mis, millega meil ei olnud meie eesistumise ajal inimõiguste alast dialoogi. aga inimõiguste olukord Valgevenes on teema, mis on pidevalt olnud meie päevakorras tegemist on olnud olulise osaga meie töös idapartnerluse raames. nõukogu järeldused, mis võeti seitsmeteistkümnendal novembril Vanelgevene kohta vastu, tõstatati ka mitmeid küsimusi, millest rääkis äh, härra Potasevitš jätan loomulikult äh, meelde need küsimused ning võtan endaga kaasa need küsimused, mis te tõstatasite oma kirjas ning äh, tagan, et te saate nendele ka vastused. ma arvan, et härra Normak tahaks võib-olla täpsemalt vastata härra Obiolsi küsimustele, aga lühidalt äh, ütleksin siin veel, et äh, on erinevaid viise, kuidas me saame suhelda oma naabritega Vahemere piirkonnas inimõiguste vallas sealhulgas kohtumised, mis on pühendatud eelkõige just äh, spetsiifiliselt inimõigustele, seda ma juba mainisin, ning ma arvan, et Euroopa Liit äh, saab ka konkreetsemalt ära teha midagi nendes mureküsimustes. pöördun nüüd äh, ÜRO küsimuse poole. inimõiguste nõukogu ülevaade on järgmistel aastatel äh, suureks väljakutseks ÜRO-s. tegemist on ülevaatega, mida viib läbi uus äh, organ, mida me üritame endiselt tööle panna, selleks, et äh, täita tema algse resolutsiooni lubadused. oma eesistumise ajal on meil olnud võimalus suhtlemist selles osas, kuidas seda ülevaadet peaks läbi viima ning ähm, mida Euroopa Liit endale peaks selles vallas eesmärgiks seadma. aga tegemist on minu arvates äh, näitega äh, ühest teemast, äh, millel me, me läheneme väga avameelselt. praegu me lihtsalt kuulame nõukogul ei ole Euroopa Liidu seisukohta selle teema osas, eelkõige seetõttu, et me tahtsime äh, kuulata ning suhelda kodanikuühiskonnaga, selle parlamendiga, oma parla-, oma partneritega ning äh, seda täiesti avameelselt, enne kui me töötame välja strateegia läbirääkimiste osas. härra Howitt mainis meie tööd Goldstone'i raporti järelmeetmete osas sellest ma rääkisin täpsemalt, kui ma paar nädalat tagasi teile infot andsin. tahaksin veel üle kinnitada, et äh, Euroopa Liit võtab seda raportit väga tõsiselt. me avaldasime ühise isekoha vajaduse kohta kaitsta rahvusvahelist humanitaarõigust ning äh, tagada aru, aruandekohuslus. kahjuks ei ole me saavutanud seda, et Euroopa Liit toetaks seda raportit, aga me kinnitame teile, et järelmeetmed järgnevad ning me tegeleme selle teemaga. kui lubate, siis tahaksin rääkida ka äh, küsimusest, mille esitas äh, Kiil Nielsen. jah, ajakirjanike ning inimõiguskaitsjate olukord Tuneesias on tõeliseks mureallikaks. me palusime, et missioonide juhid uuriksid täpsemalt seda olukorda ning teeksid meile soovitusi selles osas seejärel. tegemist on siis teemaga, mida me praegu täpsemalt uurime tahaksin rääkida ka ühest äh, üldisemast äh, punktiks, milleks on seos meie sise- ning välistöö vahel äh, inimõiguste vallas. selle tõstatas Alonso, aga seda hõlmati ka teiste küsimustega. on selge, et on tihedalt seotud see, mida me teeme oma liikmesriikides ning teiselt poolt see, milline on meie suut-, mõistlikkus tegutseda välisel plaanil. loomulikult on tegemist teemaga, mille vallas võib teha veel edusamme, aga tahaksin kommenteerida ühte punkti. inimõiguste tunnustamine on väga oluline ning me teeme Stockholmi programmi raames selle osas veel tööd. tegemist on teemaga, mille osas me oleme koostanud ka dokumente, mis on kättesaadaval meie veebileheküljel. ning äh, me oleme teinud olulist tööd ka diskrimineerimisvastase võitluse vallas. ma arvan, et äh, meil on siin võimalus veel tihesamalt tööd koos teha kriisiohje ning äh, muudes valdkondades, aga ka selleks, et paremini inimõiguste äh, norme rakendada. ma arvan, et asjaolu, et inimõiguste ülemkomissari amet on siin Brüsselis, võimaldab meil kõike seda teha ning lõpuks härra Alonso tõstatas tagasiside küsimuse. ta oleks tahtnud Euro-, Rootsi eesistujalt paremat tagasisidet inimõiguste osas. tahaksin siin vastata kahel viisil. esiteks, minu jaoks on see tagasiside väga oluline ning võib-olla kuna meil on veel kuu aega aega, saame me ka selles vallas parandusi teha me oleme üritanud äh, säilitada tihedat kontakti kodanikuühendustega ning inimõiguste kaitsjatega, andnud parimat võimalikku tagasisidet ka selles osas. On the specific point raised with regard to the China evaluation konkreetne küsimus, mis puudutab äh, teie hinnangut äh, meie tööle Hiinaga siis selles osas ma ütleksin, et töö on alles käima läinud. me mõistame, et äh, oluline on mitte ainult tagasiside, vaid ähm, ka koostöö nii Euroopa Parlamendiga kui ka teiste organisatsioonidega, kuid alles praegu on hakanud see hindamistöö pihta äh, seda sellepärast, et me oleme tegelenud äh, planeerimisega ja Hiinaga dialoogi viimase vooru ettevalmistamisega ja lühidalt, proua esinaine, saan selle kohta öelda ainult seda, et tuleme selle asja juurde tagasi. suur tänu. suur tänu, proua Hammarskjöld. ma olen, nagu ma nüüd aru saan, proua Arno tahab ka vastata nendele küsimustele. suur aitäh, esinaine tõstati küsimus, mis oli seotud äh, tõhususe ning äh, sidususega ning äh, tahaksin siin täpsustada ühte punkti selle kohta, mis härra Howitt ütles juba pärast, mis puudutas tema kontakte Peaassambleel ning see puudutab naisi, julgeolekut ning rahu tahaksin tõstatada selle punkti, sest isiklikult tahaksin ka äh, avaldada austust kahele naisele, kes on komisjoni endised liikmed, aga kes töötasid palju selle nimel, et, et need teemad oleksid piisavalt äh, tähelepanu keskpunktis, tegemist on Hauaneri ning Wallströmiga detsembris võeti vastu äh, strateegia naiste, rahu ning julgeoleku kohta ning äh, komisjon on äh, korraldanud väljaõpet inimestele, kes käivad kohapeal missioonides osalemas ning oktoobrikuus Rootsi eesistuja korraldas koosoleku kõigi liikmesriikidega selleks, et näha, millisel määral nad on, nad resolutsiooni tuhat kolmsada kakskümmend viis äh, ellu rakendanud. ning ma arvan, et me võiksime paluda, et Euroopa Parlament meid siin aitaks, sest äh, järgmine aasta tahaksime Äh, selle resolutsiooni osas korraldada ülevaate äh, kohtumise ning äh, me peame sundima ÜRO-d selles vallas edasi toetama, siin ei tohi tekkida patiseisu nimetati ka äh, eriraportöör äh, vägivalla kohta relvastatud konfliktide raames, te mainisite ka seda, ning äh, praegu on vaid kuusteist ÜRO liikmesriiki, kellel on riiklik tegevuskava välja töötatud. lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ning äh, on kolm äh, Aafrika ning kolm Ladina-Ameerika riiki lisaks sellele, kellel on sedasorti kava. seega ma arvan, et me peaksime avaldama rohkem survet äh, riikidele ning oma partneritele, mitte ainult Aafrika Liidule, vaid ka Magregi, Magrebi ning Ladina-Ameerika riikidele. me peame selles vallas edasi töötama ma ei tea, mis on see OSCE committee, millest härra Howitt äh, rääkis, aga võib-olla me saame rohkem informatsiooni temalt selle kohta. mis nüüd puudutab härra Obiolsi küsimust äh, Vahemere kohta, siis ma arvan, et äh, inimõiguste kaitsjana pean ma ütlema, et tegemist on väga problemaatilise tsooniga. osa probleemidest on seotud sellega, et keskendutakse vaid Iisraeli ja Araabia konfliktile, aga kuigi me nõustume, et tegemist on erakordselt problemaatilise tsooniga, siis äh, peab mainima, et äh, seal on toimunud valimisi, millel me ei ole kunagi käinud äh, vaatlusmissioonidel äh, peab mainima, et äh, kõik riigid, välja arvatud need, kellega meil ei ole äh, assotsiatsioonilepingut, see tähendab Süüria ja Liibüaga, Türgiga on meil sedasorti leping, meil on aga ähm, ähm, äh, inimõiguste äh, komisjonid, kellega koos me töötame nende riikidega nagu enamik kohtumisi Tuneesiaga äh, lükati edasi ka paljud teised kohtumised, sest tuneeslased äh, ei olnud äh, eriti rõõmsad Euroopa Liidu märkuste üle ning kõik kohtumised lükati edasi, nii et tegemist on teemaga, milles me peame, millesse me peame rohkem süvenema. aga me töötame edasi inimõiguste vallas ning teeme edi-, edasi ka koostööd Euroopa Nõukoguga näiteks, äh, mis puudutab Maroko liitumist Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, äh, arenguid on toimunud ka Egiptuses, nii et äh, ei tohi sellesse olukorda bipolaarselt suhtuda, ei tohi unustada, et assotsiatsioonilepingute raames toimub endiselt koostöö edasi. me räägime nende raames ka endiselt inimõigustest mitte küll äh, kõikide riikidega poliitilise riski tõttu. nii et me teeme siin, me anname siin oma parima. tahaksin siin lisada aga, et äh, Rootsi eesistuja andis meile võimalus, võimaluse mõelda selle üle, kuidas käituvad äh, Euroopa ettevõtted välja, väljaspool Euroopat. tegemist on olulise teemaga, ÜRO eriraportöör härra äh, professor Rugi, keda eurooplased kuulsid Stockholmis ühe workshopi raames, on esitanud küsimuse, milline on seos ettevõtete sotsiaalse vastutuse äh, vahel. tegemist on teemaga, millest me Euroopas oleme palju juba rääkinud. me tellime raporti Euroopa Liidu äh, ettevõtete käitumise kohta väljaspool, ma arvan, et äh, hiljem saame me kelle kohta täpsemaid andmeid ning äh, ma arvan, et me kõik peaksime rohkem keskenduma majanduslikele, sotsiaalsetele ning kultuurilistele õigustele. see majanduskriis andis meile võimaluse seda kõike täpsemalt võib-olla uurida. aitäh, esinaine, aitäh, kolleegid! kiitos oikein palju! suur tänu, proua Arno, komisjoni nimel kõnelemast ja proua Hammershell tahab veel lause nimetada resolutsiooni kohta tuhat kolmsada kakskümmend viis, puudutab see siis äh, naiste kaitset konfliktisituatsioonides. kas ma sain õigesti aru teist, proua Hammershell? ei saanud, ütleb proua esinaine. Mm, suur tänu, et selle küsimuse tõstatasite igal juhul ja nüüd äh, lühidalt äh, veel proua Alonso, teie tulete neljateistkümnendal jaanuaril meie ette tagasi, nii et teil siis tekib võimalus pikemalt rääkida. Äh, suur tänu, proua esinaine. ei kuule kahjuks kõnelejat hästi lühikene kommentaar inimõiguste välisdimensiooni kohta. jah, tõesti, Stockholmi programmis seda rõhutatakse ja see on tervitatav, kuid üks konkreetne valdkond, kus selle eh, sise- ja välismõõtme küsimus hakkab eh, hästi mängima, on just nimelt rändeküsimused. seni on eh, rändele lähenetud julgeoleku seisukohtadest, mitte inimõiguste seisukohtadest üks konkreetne näide siin, näiteks kokkulepped Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. meie tahaksime, et Euroopa Liit ei delegeeriks vastutust inimõiguste eest äh, kuhugi mujale ei saa lubada seda, et inimesed pööratakse tagasi ilma asüüli või varjupaiga taotluse esitamise menetluseta riikidesse, kus nende elu on ohus või kus neid koheldakse vääriti, nii et me tõesti tahaksime, et inimõiguste küsimused süvalaiendataks kõikidesse aspektidesse. suur tänu, proua Alonso sellised läbirääkimised on äh, väga kasulikud äh, strateegilisteks äh, mõtisklusteks ning mulle tundub, et me oleme sul või natuke rohkem aja jooksul vähemalt sada inimõiguste alast küsimust läbi võtnud ähm,. tahaksin tänada Rootsi eesistujat ja ka suursaadikut härra Nordlanderit, kes on olnud eesistumise ajal tõeline inimõigustes volinik nii-öelda, loodetavasti kõik järgmised eesistujariigid teist õppust võtavad, loodetavasti ka His-, Hispaania märgid vähemalt seda näitavad, kuid äh, kõik me, kes me esindame siin meie institutsioone, meil on ju ühine eesmärk ja äh, meie ühtsed väljakutsed äh, ja loodetavasti selle süvalaiendamise väljakutse osas on murdepunkt käes äh, ja meil õnnestub edu saavutada, aga äh, suur tänu äh, arutelude eest. ja nüüd veel päevakorrast. järgmine tund äh, kulutame me Türgi alasele kuulamisele ja kell seitseteist nelikümmend viis meie avalik istung lõpeb ja kell seitseteist nelikümmend viis tulemas kinnine istung inimõiguste dialoogide osas, ähm, äh, kolm erinevat dialoogi on vaatluse all Aafrika Liit, Venemaa ja Hiina. ja siis me täpselt saame rääkida sellest, kuidas inimõiguste dialoog mõjutab äh, läbirääkimisi meie äh, institutsioonide ja nende riikide vahel. kui nüüd, kallid kolleegid, päevakorrapunkt number viis, Türgi alane arutelu, räägime inimõiguste olukorrast äh, Türgis, kuivõrd äh, komisjon alles hiljuti avalikustas oma eduaruande ning äh, ühtlasi peeti maha ka Euroopa Liidu Türgi parlamentaarne ühiskomisjon oktoobri lõpus, kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal. Ko-, kohal on ka kaks vastutavat äh, kolleegi äh,, proua Flootre kes on endine allkomisjoni esimees, kes on Türgi delegatsiooni juht ja proua Aumen Reuten, kes on Euroopa Parlamendi Türgi ähm, äh, raportöör, meie külalised täna härra Öndergluu, kes esindab äh, Türgi ajakirjandust ja härra Andrew Gardner, kes on Amnesty Internationalist Türgi äh, Äh, ekspert ning Selim Kuneralp, kes on Euroopa Liidu juures siis Türgi alalisest esindusest äh, ning suur tänu eriti härra suursaadikule meiega liitumast. kuid viieks minutiks kõigepealt sõna proua Flootrile ja siis proua Omen Reutenile, nii et kõigepealt proua Flootro. Merci, madame la aitäh, esinaine, tere kõigile mul on hea meel, et te lisati see, te lisasite selle punkti päevakorda. see on oluline osa ähm, Türgi liitumisprotsessist ning selle ülevaatest ning äh, äh see on ka meie parlamendi ühiskomisjoni töö alustalaks Türgi ühiskond äh, nõuab reforme, reforme viiakse Türgis läbi eelkõige seetõttu, et seal on nii-öelda sisenõudlus selle järele kodanikuühiskonna poolt, ametiühingute, äh, inimõiguse kaitsjate, ajakirjanike ja paljude teiste poolt. aga samas äh, see reformide protsess lõhestab Türgi õhuskonda ning tekitab väga olulisi pingeid seal seda on näha näiteks viimase algatusega, mis äh, minu arvates võib olulisel määral edendada demokratiseerumisprotsessi Türgis ja selleks on äh, demokraatlik äh, avatus, millega tegi, tehti algust augustikuus ning mis kolmeteistkümnendal novembril tõi Rahvusassamblees kaasa debati. selle käigus Türgi siseminister tegi ettepaneku reformikava kohta ning minu arvates on see oluline, et ta esitas võim-, rääkis võimalusest luua uus põhiseadus Türgi jaoks. ma arvan, et seda protsessi peab julgustama, seda peavad tegema Euroopa Liidu juhid seal räägitakse kurdi küsimusest, mis on väga oluline küsimus, sest äh, sõnavabadusega, äh, politsei tegevuse ning armee tegevusega seotud äh, küsimused on kõik seotud ka kurdi, kurdide probleemiga Türgis. ning asjaolu, et see demokraatliku avatuse protsess asetab kurdide küsimuse demok-, demokraatia keskmesse, Äh, puudutab äh, kõiki ühiskonna aspekte, sealhulgas ka sõjaväega seotud küsimusi. tegemist on väga oluliste küsimustega Türgis, mis lõhestavad Türgi poliitilist maastikku. nii et ma arvan, et Euroopa Liit peab äh, toetama konsensuse saavutamist Türgis ning madam Omen Ruiten ütles oma raporti projektis äh, ka, et tegemist on väga olulise küsimusega. samas on aga küsimusi, mis on äh, stagneerunud, eelkõige just ametiühingute vabadusega seotud küsimused. ma arvan, et äh, on palju edusamme veel vaja teha, mis puudutavad õigust streikida, sõnavabadust ja palju muud. tegemist on teemadega, mis, äh, mille vallas on oluline edesamme saavutada selleks, et areneks edasi liitumis, ühinemisprotsess. lisaks sellele nõuavad äh, edusamme nende õiguste vallas nii ametiühingud äh, kui ka kodanikeühingud ja paljud muud ning siin on veel palju edusamme vaja teha. artiklit kolmsada üks äh, karistusseadustikust äh, kohaldatakse tänapäeval täna nüüd vähem kui varem, aga ta on siiski veel olemas ning äh, tema kohaldamisala jääb väljaspoole Euroopa Kohtu pädevusvaldkonda. ning siin on õigesti rõhustatud, et on vaja reformi selleks, et äh, tagada mõtte ning äh, sõnavabadus ning ka ajakirjandusvabadus see on äärmiselt oluline, sest enamik äh, küsimusi, mis blokeerivad endiselt äh, Türgi ühiskonda, ehk siis äh, naiste ja meeste võrgõiguslikkus, kultuurilised ning sotsiaalsed tavad, millega kaasnevad sundabielud või aumõrvad, kõik need küsimused on midagi, mida peab täpsemalt arutama vabalt, avalikult ühiskonnas nii et on vaja äh, sõltumatut ning äh, vaba ajakirjandust. siin on selge, et äh, kahe koma kahe miljardi euro suurune trahv ühele ettevõttele ei näita sugugi, et Türgi ühiskonda on veel, on piisavalt vaba. üks oluline punkt on ka et äh, Türgi ning Euroopa Liidu vahel on taas alustatud läbirääkimisi tagasivõtulepingu üle. see on äärmiselt oluline, aga sellest äh, räägitakse väga vähe. see ei huvita paljusid. Äh, varjupaiga taotlejate ning sisserändajate olukord Türgis on äärmiselt murettekitav. ei ole selles riigis õiguslikke alusid, aluseid Äh, ning äh, kõik äh, seadusandlus selles vallas on väga segane. nii et tegemist on olukorraga, mis toob kaasa ebainimlikku kohtlemist sageli. mulle tundub, et siin peab pöörama kogu tähelepanu sisserännanud sisserändajate olukorra parandamisele Türgis. on palju rapo-, raporteid, mis näitavad, et piiridel äh, on vägivallaakte. Türgil on piirid Kreeka ning Bulgaariaga ning seal viiakse läbi äh, politseioperatsioone mõlemalt poolt me ei tohiks unustada pööramas tähelepanu, tähelepanu ka olukorrale Kreekale, Kreekas. liikumisvabaduse tagamiseks on vaja ka veel palju ära teha. ma arvan, et tegemist on väga murettekitavate küsimustega. ning Euroopa Liit äh, on õnneks saavutanud selle, et äh, Türgi on taas alustanud läbirääkimisi sellega. nüüd, mis puudutab Türgi välispoliitikat, siis äh, ka siin on olnud muljetavaldavaid edusamme võimalused ähm, Armeenia ning äh, Türgi parlamentides äh, ratifitseeritakse protokoll, oli midagi, milles kõvasti kaheldi enne, aga see tehti ära ja ma arvan, et äh, Türgi on üles näidanud oma suutlikkust olla mm, tugev juht piirkonnas ning pidada läbirääkimisi teiste riikidega piirkonnas nagu Iisrael ning Süüria. loomulikult on ka Küprose küsimus ning ma arvan, et prot-, Karadani protokoll, mille et Ankara protokoll, milles nõutakse, et Türgi austaks oma kohustusi, on väga oluline. on vaja, et saavutataks kõikehõlmav kokkulepe lähitulevikus sest äh, tegemist on ju äh, konfliktiga, mis on ka Euroopa-sisene konflikt. nii et äh, kõik, nii Kreeka kui Türgi kui Küpros kui ÜRO on kaasatud sellesse konflikti. ning ma arvan, et seda käsitletakse ka Oomen Ruitini ettevalmistatavas raportis mõlemad osapooled äh, peavad äh, tegema maksimaalselt jõupingutusi selleks, et äh, saavutataks kokkulepe nendes küsimustes. tegemist on olukorraga, mis halvab ühinemisläbirääkimised ning mida nii-öelda instrumentaliseeritakse nende läbirääkimiste käigus. nii et ma arvan, et siin peab kiiresti edu saavutama, aitäh! proua Flootre. suur tänu, proua Flootre! nüüd on sõna proua Omen Reutenil, kes tutvustab meile oma raportit, raporti eelnõud pigem eduarande kohta. see tuleb äh, Ahvetis esitlusele juba kolmapäeval, nii et viis minutit ka teile kõneaega, palun. proua esinaine. ma räägin ainult inimõigustest räägime praegu sellest väga õigel ajal. seda sellepärast, et kolmapäeva hommikul esitlen ma oma raporti eelnõud väliskomisjoni ees, kuid kõneleja ütleb, et ta läheb üle oma emakeelele hollandi keelele, mis väidetavalt on lihtsam tema jaoks. jah proua Flotre juba mainis seda, et viimase aasta jooksul on Türgis toimunud väga laiapõhjalised arutelud, debatid kurdi küsimuse üle. on astutud küll jah, väga julgeid samme, kuid äh, nendele peavad järgnema otsused, väga konkreetsed otsused nii parlamendist ja peab sellele järgnema ka äh, õiguslik reform. ma keskendu-, ma tahaksin, et parlament, opositsioon ja koalitsioon ning kodanikuühiskonna organisatsioonid keskenduksid sellele ning ma julgustaksin neid äh, olulised reformid ellu viima. probleem on muidugi delikaatne, kuid äh, tuleb mõista seda, et äh, demokraatlik avanemine nii-öelda, mida me oleme näinud viimase aasta jooksul, on meie jaoks väga suur võimalus ma olen oma raportis mitmes kohas ära märginud selle, et tagada tuleks üksikisiku ning grupeeringute kaitse. seadusandlus selles vallas on küll vastu võetud, kuid seadusandluse rakendamine on jäänud äh, natukene vajaka miks? seda sellepärast, et ei ole paigas äh, ei ähm, sobivaid ja vajalikke vahendeid ega instrumente selle jaoks ning lisaks sellele on tegemist probleem ka suhtumises, kui me räägime naistevastasest äh, diskrimineerimisest, äh, nii-öelda mittesallivusest ja nii edasi. Need kõik on küsimused, mis tuleb lahendada. toon näite. Äh, vastu on võetud seadusandlus, mis keelustab äh, sundabielud, äh, kuid neid esineb ikka ja jälle. meil on tõsine puudus kohtusüsteemis selles osas, aparaat lihtsalt on puudu õigussüsteem Türgis üldiselt ja kohtud on küll sõltumatud, kuid mitte alati ei, ei ole nad erapooletud. kodanikud peavad hakkama kohtusüsteemi uuesti usaldama. see tähendab seda, et seadusandlus tuleb paika saada selline, mis tagab seadusandliku ja õigusliku reformi, ametiühingu õigused sellest rääkisime ka alles eelmisel nädalal. me nägime ju streike äh, tänavatel. kollektiivläbirääkimised küll jah, äh, kuid vaja on ka äh, tagada õigus streigile. igasuguste kollektiivlepingute viimaseks sätteks see ju tavaliselt on ametiühingu õigused ja õigus streigile need on veel, selles osas on veel Türgis puudujääke. komisjon oma eduaruandes oli vägagi kriitiline ka sõnavabaduse kaitsevaldkonnas. nimelt ähm, seadusandluses on endiselt ähm, paigas sätted, mida kasutatakse selleks, et inimesed ähm, kohtu ette tuua ja nende sõnavabadust piirata selline asi on lubamatu kaasaegses loovas demokraatlikus ühiskonnas, millisena Türgi ennast hea meelega näeks. nüüd ähm, pressivabaduse tõugani äh, meediagrupeering. Nendele määrati kolossaalne trahv, minu meelest see ei ole sugugi proportsionaalne ja midagi tuleb selles osas ette võtta. kuid, proua esinaine, peamine probleem peitub siiski selles, et äh, suured äh, grupeeringud hõlmavad tihti ka meediasektorit oma ettevõtetes, suurtes konglomeraatides ja kasutavad seda meedia äh, hooba ära selleks, et meedias kajastatavat Äh, mõjutada, nii et minu meelest tuleks eraldi seadusandlus vastu võtta selles küsimuses. Need on need peamised küsimused, proua esinaine, millega meie kavatseme öö, äh, oma komisjonis tegeleda ja saadan aruande siis homme kõikidele kolleegidega laia. suur tänu, proua Omer Reuten! Äh, tõesti, meil siis täielik privileeg ähm, kuulata teie eduaruande, äh, teie raporti kohta veel enne, kui see ahvetis tuleb äh, esitlusele, nii et võib-olla meie arutelud mõjutavad ka teie raportit. meie külalised aga saavad sõna järgmisena kõigepealt härra Erol Önderoglu, kes esindab sada kolmekümmet kohalikku ajalehte, äh, raadio- ja televisioonijaama. tegemist on siis Türgi kohaliku äh, meediagrupp, võrgustikuga ja härra Önder Ooglu vastutab meediavabaduse küsimuste eest ning äh, vastutab ka siis projekti eest, mis äh, iga kvartal esind-, esitab oma aruande. Euh, nous avons eu déjà l'occasion de discuter, de débattre de la situation de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. aitäh äh, teie kutse eest. kui teie delegatsioon käis Istanbulis, rääkisime mitmest korrast pressivabadusega seotud probleemidest ning äh, rõhutasime äh, Türgi kohtusüsteemi halbu tavasid selles valdkonnas tegemist on äh, minu peamise mureallikaga, mida ma ka siin tahaksin mainida. härra Erdogani valitsus äh, on kahe tuhande teisest aastast saati teinud algust suure hulga reformidega selleks, et äh, olla kooskõlas Euroopa nõuetega selleks, et olla vastuvõetav Euroopa Liidu kandidaatriik. viimased neli aastat on meile näidanud, et ettevalmistused uue Türgi karistusseadustiku muutmiseks ning terrorismivastased seadused on kahjustanud sõnavabadust Türgis see probleem ei puuduta mitte ainult ajakirjanikke, vaid ka teisitimõtlejaid, ametiühingu liikmeid, kirjanikke, kirjastajaid ning ka lihtsalt kodanikke. kui äh, valitsus äh, kavatses äh, muuta kahe tuhande viiendal aastal uut äh, karistusseadustikku, siis ajakirjanikud äh, korraldasid meeleavalduse kohtu, justiitsministeeriumi ees, selleks, et juhtida tähelepanu ohule, mis kät-, mida kätkes endas äh, karistusseadustik. ma ei räägi teile siin kõikidest äh, seadusartiklitest, aga tegemist on enam kui kolmekümne sättega kohtu äh, karistusseadustikus, mis piiravad sõnavabadust ning takistavad ajakirjanike tööd. artiklist kolmsada üks on Türgis juba piisavalt räägitud ning ka rahvusvahelisel tasemel me kuulsime seda siis, kui Nobeli laureaat Homal Pamuk teda süüdistati, kui äh, tapeti äh, üks teine ajakirjanik, kui ühte teist ajakirjanikku äh, ohustati ning artikli kolmsada üks sätete kohaselt on süüdistus esitatud pal-, mitmekümnele inimesele artikkel sada viiskümmend üheksa oli selle artikli eelmine versioon. ma ei räägi siin täpsemalt selle seaduse teistest artiklitest, tahaksin teile tuua ka näite Leela Sanast, kes äh, üheksakümne viiendal aastal sai Saharovi auhinna. tema juhtum näitab väga hästi, millised on äh, Türgi kohtute lähenemisviisid, erinevad lähenemisviisid, äh, kui tegemist on sama probleemiga Kurdistani äh, probleem Türgis äh, võib äh, mõne kohtu jaoks tähendada sead-, seaduste rikkumist. väga oluline on rääkida siin sõnavabadusest ning ajakirjandusvabadusest, sest äh, neli aastat pärast uue karistusseadustiku vastuvõtmist ei ole ei kohtupraktikas ega artikli kolmsada üks äh, raames ähm, piisavalt äh, arenguid toimunuid, toimunud. ning äh, hiljem vastu võetud seadused on kaasa toonud sama olukorra, kui inimesed Türgis tahavad äh, korrata terroristliku organisatsiooni sõnu, isegi kui tegemist on äh, rahumeelse sõnavõtuga, siis äh, võib selle inimese seitsmeks aastaks vanglasse saata. juhin siin tähelepanu ajakirjanik Narm Rukk Turukani juhtumile, kes riskis sellega, et ta rääkis ühe PKK juhi äh, Äh, seisukohast, mis äh, puudutas äh, valitsuse demokraatlikku avanemist. tema vastu algatati kohtuprotsess terrorismivastase seaduse artikli seitse kohaselt, mille kohaselt terroristliku organisatsiooni propageerimine on keelatud aga nende seaduste ellurakendamisega kaasneb alati palju probleeme, eriti kuna kohtusüsteemis viiakse läbi reforme, korraldatakse seminare ja muud taolist selleks, et kohaneda demokraatliku avanemise protsessiga. sellega on te-, kaasnenud palju probleeme. ajakirjanikud on ohustatud mitmel viisil ma arvan, et äh, on mitmeid äh, viise, kuidas äh, kohtud saavad nii-öelda rafineerida teisitimõtlejate ning ajakirjanike süüdimõistmist. paar aastat tagasi ei määratud neile trahve, nad määrati alati vanglasse, viimastel aastatel on aga hakatud pigem trahve määrama inimõiguste kaitsjatele ei ole see loomulikult äh, väga oluline. asjaolu, et nad süüdi mõistetakse, on juba piisav iseenesest äh, selleks, et äh, pälvida nende kolleegide tähelepanu. aga peab tegema lõpu olukorrale Türgis, kus on oht, et ajakirjanikud määratakse vang, ajakirjanikele määratakse vanglakaristus karistamatus äh, iseenesest on loomulikult Türgis oluline probleem. korrakaitsejõudude esindajad, äh, keda on süüdistatud äh, ajakirjanike peksmises avalikes paikades meeleavalduste käigus ja nii edasi, nemad, neid ei karistata kunagi juhin teie tähelepanu äh, esimese mai kahe tuhande seitsmenda aasta ning esimese mai kahe tuhande kaheksanda aasta meeleavaldustele Istanbulis ning teistes äh, Türgi piirkondades, on oluline, et politseijõudude äh, äh juhid võtaksid haldusmeetmeid selleks, et karistada sedasorti äh, käitumist, sest äh, ajakirjaniku roll Türgis on muutunud äh, kaalukamaks ning korrakaitsejõudude esindajate karistamatus on suureks murelikas Türgi ühiskonnas ma piirduksin praegu sellega ning vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! suur tänu, härra Önder Rooglu. võib-olla oleks nüüd õige, kui sõna saab härra suursaadik, härra Gunnar Altpäki, kasutate ära oma kõnevõimaluse ja kõneaja ja siis saavad edasi sõna juba järgmised kõnelejad suur tänu, proua esinaine. väga suur heameel on osaleda tänasel kohtumisel ning jagada teiega mõtteid äh, reformiprotsessi kohta, mis äh, Türgis viimastel aastatel on äh, käivitunud. ja isiklikult ütleksin nii palju, et ma hindan väga kõrgelt võimalust osaleda tänasel kohtumisel ainult kolm nädalat pärast seda, kui mind nimetati ametisse Äh, suursaadikuks siis äh, Türgi alalise esinduse juurde Euroopa Liidus ning äh, ootan siis kindlasti, et seda, et minu lähetuse ajal Brüsselis koostöö Euroopa Liidu institutsioonidega sujub hästi. ma saan väga hästi aru, nii nagu ka paljud teised, sellest, kui olulist rolli Euroopa Parlament mängib Euroopa Liidu ja Türgi vahelistes suhetes. nagu te teate, Türgi pealäbirääkija kohtub väliskomisjoni esindajatega paari päeva pärast. tuletaksin teile, proua esinaine, meelde selle, et Türgi jaoks on Euroopa Liidu laienemine strateegiline eesmärk olnud juba aastakümneid kõik valitsused, kes on viimase neljakümne kuue aasta jooksul ametis olnud, nelikümmend kuus aastat nimelt ju tagasi sõlmiti esialgne assotsiatsioonileping kuuekümne kolmandal aastal, see oli, on olnud kõikide valitsuste poliitikate üks nurgakividest, kõigepealt siis Euroopa Ühendusega liitumine, pärast Euroopa Liiduga, see ei ole mitte ainult välispoliitiline eesmärk meie jaoks Euroopa Liidu laienemisprotsess on olnud äh, ka väga suur äh, mootor laiemateks äh, poliitilisteks reformideks, mida me oleme näinud, mida me oleme näinud viimastel aastatel Türgis sees ning on toestanud meie demokraatlikku süsteemi ning kindlasti parandanud õigussüsteemi, millele rajanevad siis inimõigused ja põhivabadused. reformid, mis on ette võetud, ette võetud, on täiesti uue suhtumise kujundanud äh, ja äh, rajanud äh, uue poliitilise kultuuri, üksikisiku õigused on samuti muutunud, üksikisik on nüüd õigussüsteemi keskmes, olgu ta siis mees või naisterahvas, vana või noor, kõik Türgi kodanikud on kasu lõiganud sellest protsessist, nagu ma ütlesin, demokraatia on tugevamatel alustel täna ning standardid põhivabaduste ja õiguste osas ning õigusriigi äh, printsiibid äh, levivad aasta, aasta-aastalt laiemalt. seda kõike on tunnustanud ka Euroopa Komisjon oma eduaruannetes, aga äh, ka Euroopa Parlament oma erinevates dokumentides, alles hiljuti ka laienemisstrateegia alases resolutsioonis, mis võeti vastu alles eelmisel nädalal Strasbourgis ning me ootame siis ka äh, Eh, kiivalt proua Omen-Reuteni raporti, eh, raporteid, mis loodetavasti eh, sama joont jätkab. Euroopa Komisjon muidugi on see, kes otsustab selle, kas Türgi vastab Kopenhaageni liitumiskriteeriumitele ja peab praegu läbirääkimisi minevat õiges suunas. kokkuvõtteks, üsna mitu Äh, juriidilist reformi on äh, väga väikese ajaga läbi viidud, põhiseadus, põhiseadust on parandatud äh, suisa kolm korda alates kahe tuhande esimesest aastast ning vastu on võetud kaheksa reformipaketti paari aastaga. kakssada kaheksateist sätet viiekümne kolmes erinevas seadustekstis on äh, Äh, olnud äh, määrava tähtsusega nii tsiviilõigustiku osas, karistusseadustik, äh, kriminaalseadustik ja nii edasi, need on mõned nendest uutest seadustest, mis on hiljuti vastu võetud suuri edusamme tehti ka seoses äh, naiste õiguste kaitsega nii tsiviilkoodeksis kui ka karistusseadustikus. Äh, terve rida teisi dokumente, dekreete on vastu võetud selle kohta ja rakendavaid meetmeid selle kohta, kuidas siis kõike seda rakendada. aega on mul vähe, detailselt äh, ei ole mul seega aega rääkida sellest märkimisväärsest transformatsioonist, mille Türgi on läbi elanud kuid keskenduksin peamistele muudatustele, näiteks äh, kahe tuhande esimesel aastal äh, keelustati äh, surmanuhtlus, seda pärast vägagi õelat terroristlikku, terrorismirünnakut meie vastu. nagu ma ütlesin, tsiviilõigustikus ja koristusseadustikus on viidud sisse, viidud sisse väga olulisi reforme, nulltolerants põhimõte võetud vastu igasuguse diskrimineerimise vastu ja piinamise vastu Äh, vähemuskeelte õigused, sealhulgas äh, raadio- ja telejaamades äh, ja meedias keelud nende keelte kasutamise kohta on tühistatud ning ähm, kohtulahendid on võimalik üle vaadata vastavalt sellele, kuidas on otsustanud Euroopa Kohus põhiseaduse muudatused on toonud kaasa uue õigusliku korralduse soolise võrdõigusõigus, võrdõiguslikkuse, äh, meediavabaduse ja kohtute sõltumatu osas. artikkel üheksakümmend põhiseaduses näeb ette seda, et rahvusvahelised lepingud põhiõiguste ja vabaduste äh, osas on ülimuslikud äh, konflikti kui peaks tekkima eh, siis vastuseis eh, kohaliku seadusandlusega. nagu ma ütlesin, eh, vaimsus on muutunud, seni kõrvale jäetud valdkonnad, nagu näiteks naiste ja laste õigused, on tõusnud prioriteetide sekka, seadusandlus on vastu võetud ning loodud vastavad institutsioonid, tagamaks selle, et seadusandlus ka rakenduks ning sellel on olnud väga selge positiivne mõju avaliku suhtumisele nendes küsimustes, näiteks karistavad meetmed meet, Äh, veresauna äh, ja aumõrvade äh, osas on karmimaks muudetud uues kriminaal, vabandust, karistusseadustikus. tsiviil- ja, ja sõjaväe hoovade suhted, kahe tuhande kolmandal aastal viidi ka siin läbi reformid, tsiviilisikud ei saa enam sõjakohtutes, sõjakohtute ette tuua kahe tuhande neljandal aastal äh, loodi äh, siseriiklik julgeolekunõukogu ning sõjakohtute mandaat on nüüd äh, täpsemalt paigas. selleks, et eelarve läbipaistvust suurendada, anti kontrollikojale õigus ka sõjaväe vahendeid kontrollida. kõik on eelarve kontrolli all, sõjaväelised üksused näiteks nagu kõrgem ja teised institutsioonid nagu näiteks kõrghariduse äh, aspektid on sõjaväest nüüd välja võetud. nüüd kultuuriõiguste kaitse. Äh, selles osas reformid algasid sellega, et äh, lubati lisaks türgi keelele ka teiste vähemus ja vähemus, teiste keelte ja vähemuskeelte ja dialektide õpe. see on väga oluline protsess ning erakeeleõpe on tagatud väga paljudes linnades, sealhulgas ka Istanbulis ja nii edasi aastast kaks tuhat neli. kuid need keelekoolid kahjuks äh, huvipuuduse tõttu pidid uksed kinni panema. ringhääling äh, erinevates dialektides ja vähemuskeeltes on nüüd äh, lubatud aastast kaks tuhat neli ja esialgsed piirangud, mis sellele praktikale oli pandud, on nüüd tühistatud, nii nagu ma hiljem ka täpsemalt räägin muidugi nende reformide rakendamine on kõige olulisem, see on äh, ülioluline element, äh, lahutamatu osa kogu reformipaketist ning koolitus öö, äh, on ka väga oluline aspekt. proua esinaine sekkub, meil aega on vähe. tulge palun kokkuvõtete juurde. mul on väga kahju, ütleb härra suursaadik, et ma ei saa täpsemalt siin rääkida Äh, läbi viidud reformidest, kuid tahtsin rõhutada seda, et äh, need reformid on olnud äh, vägagi sügavuti minevad ning rakendamine on meie jaoks väga oluline ning koolitus avaliku sektori töötajate jaoks on väga oluline ka-, kahjuks jälle sekkub proua esinaine, et äh, aega ei ole, teil oli kümme minutit. nii et tehke palun lõpp äh, sõna. härra suursaadik jätkab, ma tahaksin viidata uuele reformiprotsessile, mis äh, alles hiljuti avalikustati. demokraatliku avanemise protsess, nagu seda nimetatakse. see viib lõpuni ja laiendab seda, mis on seni tehtud kurdi osakonnad luuakse ülikoolide juurde selle reformiga, uus diskrimineerimise vastase võitluse komisjon luuakse ning äh, ringhäälingu küsimused äh, vähemuskeelte ja dialektide osas samuti. proua esinaine sekkub veel. Te loete edasi oma ma ei andnud teile kahte minutit, aga ikka te kasutate selle kaks minutit ära, ütleb proua esinaine ja kõneleja palub veel ühte lauset. nagu proua Flotre juba ütles, tegemist on muidugi suuri vasturääkivusi tekitavate küsimustega meie ühiskonnas. vaateid on erinevaid ning ja tuleb mõista et see protsess üleöö äh, lõpule ei jõua ega Roomat ka üleöö valmis ei ehitatud. suur tänu, ütleb proua Sineni, endal on võimalus vastata ka küsimustele, mille kolleegid teile kindlasti esitavad ja nüüd annaksin ma sõna härra Broadile ja härra Howitile, kes on sõna soovinud. ja veel kolleege, tehke palun lühidalt, sest meil on veel kaks avaldust, mida me tahame ära kuulata ja sõnasoovijaid on palju-palju nii et palun kahe minutiga teeksime seda. härra Howitil on protseduuriline küsimus. Sorry, my, my uh, intention was not to speak before the tegelikult ma ei tahtnudki enne külalisi sõna võtta, nii et uh, esinaine jätkab ma teen ettepaneku, et anname nüüd võimaluse allkomisjoni liikmetel korraks sõna saada ja siis kuulame ära Amnesty Internationali esindaja ja Euroopa Komisjoni esindaja. sest muidu teil ei olegi võimalust ju sõna võtta. nii et eh, palun. kui pikalt üks või teine võib sõna võtta? kõigepealt saab sõna härra Proodi, täpsustab esinaine. härra Proodi, palun kaks minutit suur tänu, proua esinaine. mul on üks üldine märkus. seda sellepärast, et mina pean läbirääkimisi Türgiga äärmiselt oluliseks. Türgi on võtmetähtsusega riik ja Türgi võib omalt poolt väga palju ka meie tegevusse panustada. ta võib aidata meil saavutada ülemaailmset rahu seetõttu soovisin ma rõhutada selle kõige olulisust. väga valesti on saadud aru sellest, et tegemist on justkui tsivilisatsioonide kokkupõrkega, kokkupõrkavad ida ja lääs. see on täiesti kahetsusväärne viga. tegelikult ei ole siin tegemist islami ja lääne vahelise kokkupõrkega, vaid hoopis millegi muuga tegelikult on väga keeruline eristada sotsiaalpoliitikat ja, ja usut küsimusi. just seetõttu ongi minu meelest läbirääkimised Türgiga väga tähtsad. me näeme, et seadusandlus islamiriigis, seda, et seda on võimalik muuta selliselt, et riik iseenesest muutub ilmalikumaks me näeme siin ühte sellist näidet ja ma arvan, et siit edasi on võimalik liikuda just nimelt selles suunas, et tagada rahu sellises piirkonnas, mis on suhteliselt tundlik suur tänu, härra Broodi ja härra Howitt järgmisena, palun suur tänu, mul on väga hea meel näha proua Flodrit veel kord siin meiega, suur tänu on ka näha proua Omenroitenit, proua Omenroiteniga on väga hea koostööd teha ja tal on õigus, me peame keskenduma inimõiguste mõõtmele oma tänases arutelus. mul on väga hea meel teid mõlemat täna siin näha ja ja suur tänu, et arutate seda küsimust meie allkomisjonis täna minu meelest äh, meie allkomisjon on juba mitu aastat uurinud inimõiguste olukorda Türgis, me kindlasti jätkame seda tegevust. selge on see, et me peame tugevalt kritiseerima seal toimuvat, aga samas peame ka tunnustama neid edusamme, mida Türgi on astunud, sest muidu me saadame välja valesid signaale oma Türgi kolleegidele mul on väga hea meel näha, et uus suursaadik, uus saadik on ka meie ees siin sõna võtmas täna. ja nüüd minu seisukohad. esiteks, äh, ametiühingute tegevus on tõesti toppama jäänud, samas on näha, et ametiühingute küsimuses tahetakse edasi liikuda, aga kuidas inimõiguste organisatsioonid näevad, kuidas tuleks ametiühingutega tegeleda, kas see käib inimõiguste alla või Kopenhaageni kriteeriumite alla? teiseks, äh, sõnavabadus ja artikkel kolmsada üks ja selle reformid tahaksin küsida, millised on väljaõppevõimalused, mida näiteks pakub veel Euroopa Komisjon kohalikele kohtunikele seal ja kas nad on kursis Euroopa Inimõiguste Konventsiooni nõuetega, kas sealne kohtunikkond teab, mil-, mis on need õigused? ja kolmandaks nüüd kurdide algatus. selles osas ma tunnustan julgeid samme, mida on astutud äh, selge on see, et meil on veel palju probleeme tarvis lahendada. paljud inimesed ütlevad mulle, et ennekõike on tarvis muuta põhiseadust ja sealt edasi on võimalik tagada kurdidele nende kultuurilised õigused. nagu ma aru saan, siis hetkel puudub üksmeel oluliste parteide osas, et äh, kuidas kurdi küsimustes edasi liikuda aga mida saaksid teha ära kõik Türgi parlamendis esindatud suuremad parteid selleks, et saavutada üksmeel antud küsimuses? suur tänu, härra Hauit. siinkohal loen üles kõnelejad, kes saavad sõna. Tenek, Rappels, Hadžičoku, Kerens, Deva. ja siis meie kaks eksperti. härra Tšanek, palun. suur tänu, proua esinaine. tahtsin rääkida kahest asjast. kõigepealt Türgi õigussüsteemi sisemine aspekt ja siis teiseks, kuidas see kõik on seotud inimõiguste ja demokraatia tagamisega. käesoleval nädalavahetusel Briti meedia kajastas juhtumit selle kohta, kuidas üks äh, homoseksuaalne mees äh, tapeti tema enda isa poolt. ja vaatamata sellele, mida härra saadik ütles, väidetavalt ei uurita sellesisulisi kuritegusid adekvaatselt politseiameti poolt ja juhul, kui tõesti need kurjategijad ka kohtu ette saadetakse, siis nad saavad väga leebed karistused. mina isiklikult tunnen muret sellepärast, et et mittemoslemite õigused ei ole piisavalt hästi tagatud, ma pean silmas muuhulgas kristlasi. ja Hauki ehk Kreeka õigeusu seminari sulgemine on minu jaoks väga problemaatiline, seda seminari ei ole lubatud, sel seminaril ei ole lubatud oma tegevust uuesti jätkata ja noh, võib-olla kunagi see seminar saab oma uksed uuesti avada, aga see kõik on kaheldav. see oleks ikkagi žest, mis näitaks, et et, et ka õigeusu haridus ei ole Türgis põlu all, kuigi praegu jääb ju hoopis teine mulje. ja nüüd edasi meie ühiste jagatud väärtuste juurde ja islamikonverentsi riikide juurde. kaks nädalat tagasi toimus vastavasisuline kohtumine, kus osales ka president Ahmadinejad. ta oli kutsutud, tähendab, aga Ahmadinejad ei tulnud kohale ma tuletaksin kolleegidele meelde, et president Ahmadinejad on pidevalt äh, eiranud erinevaid tuumarelvade tõkestamise resolutsioone, ta on väitnud, et äh, osad riigid tuleks maailmast üldse kaotada ja ta on ka viidanud sellele, et äh, ma tahaksin teada, kuidas me saaksime probleemi lahendada et Türgi ühest küljest küll arvab, et ta jagab meiega ühiseid väärtusi, aga teisest küljest tegutseb oma soovidele justkui vastupidiselt. suur tänu, härra Tšänak. meil on väga pikk sõnasoovijate nimekiri. kui nüüd kõik kõnelejad tõesti räägivad äh, liiga pikalt, siis äh, mis teha, teised ei saa sõna suur tänu, minu küsimus on härra suursaadikule ja see puudutab äh, demokraatlikku avadust, avatust ja kõike kurdidega seonduvat. Te olete teinud konkreetseid ettepanekuid, aga kas te pakute tõesti välja sellise nii-öelda puht Türgi lahenduse? Te ei räägi üldse dialoogi pidamisest kurdide esindajatega. ehk teisisõnu, kurdide küsimust äh, ei võeta tõsiselt, seda justkui peetaski tõsiseks probleemiks ja kui see nii on, siis kuidas me suudame üldse lahendada sellise justkui jutumärkides probleemi? kurdid on liiga vähe esindatud parlamendis. see kõik omakorda toob kaasa teinekord täiesti vastuvõetamatuid olukordi, kus kurdide osalus äh, Äh, kus kurdidest esindajad äh, teinekord suisa vangi mõistetakse, et neid lihtsalt tee pealt eest ära saada. ma arvan, et peame tõsiselt arutama kurdide küsimust, sellega seonduvaid algatusi. siinkohal võiksin viidata mitmetele näidetele, mille tõi ära ka meie ajakirjanikust küla, külaline tänasel kohtumisel me peaksime selle teemaga tegelema. suur tänu, proua Prepels. ja nüüd ma annan ühe minuti aega kõikidele kõnelejatele ja palun järgmine suur tänu. ma üritan olla objektiivne. ma käisin Türgis, olin Türgi ühisdelegatsiooni liige. olin Izmiris. osalesin seal kohtumisel, kus käsitleti ka ametiühingutega seonduvat, käsitleti äh, avalike teenistujatega seonduvat ja praegu on selline mulje, et inimestel on võimalik ühineda ametiühingutega, kuid neil ei võimalik pidada kollektiivseid läbirääkimisi, sõlmida kollektiivlepinguid. mõned terroristlike rühmituste liikmed saadeti kohtu alla kuid sellest ei saanud, ei tulnud midagi välja, sest et nad viibisid hoopis mingis teises punktis. tagasi artikli kolmsada üks juurde. kui seda artiklit on võimalik erinevalt tõlgendada, siis see on probleem. võib-olla tuleks seda, see probleem kuidagi lahendada ja leida mingisugune teine sõnastus, mingi teine säte ma võiksin siin viidata ühele juhtumile, kuhu oli kaasatud üks konkreetne organisatsioon. ja siit edasi küsimus äh, võimalike trahviotsuste kohta. härra Kürens, palun no,. tahaksin esindada küsimuse äh, Türgi ähm, suursaadikule Euroopa Liidus. on selge, et äh, on probleeme inimõigustega Türgis. võttes arvesse tehtud edusamme tegi, tõstatub üks äh, uus ähm, aspekt, mis puudutab äh, norme ning äh, seadusandlust, mis Türgis vastu võetakse. ning kõik see kiirendab Türgi ähm, liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. minu küsimus puudutab aga teie riigis valitsevat poliitilist olukorda ning atmosfääri. kas äh, kõik äh, need arengud mitte ei ohusta pigem positiivset arengut inimõiguste vallas teie riigis? härra Teeva, palun. mina olen kogu aeg Türgi suur sõber olnud ja siin on toimunud täielik vääritimõistmine mida kogu aeg Euroopa Liidus korratakse Türgi osas. meil on tarvis ilmalikku riiki Euroopa Liidu piirialal selles ja Türgi peakski selliseks muutuma. alternatiiv sellele oleks selline hinterland äh, me peaksime võib-olla vaatama tagasi Ottomani impeeriumi aegadesse. me peame vaatama ka seda, mida Atatürk saavutas. ta kaasajastas türgi keele, ta muutis tähestikku, ta viis läbi nii mõnegi reformi. aga mingil põhjusel türklased tihti salgavad maha selle, mida Atatürk kõik saavutas. varapuhjuhtaja Tsenfi Auko. suur tänu, härra Deve ja proua Tsenfi, palun. Savu. Janaku. E oh. siiski hoopis e proua Janaku. ma ei näinud teid siit silmanurgast kahjuks. Θα ήθελα να ρωτήσω τον δημοσιογράφο, τον κύριο Ντέρολ, <coughs> σχετικά με τις θρησκευτικές... Suur tänu, proua esinaine. Minu küsimus on suunatud meie ajakirjanikust külalisele. Ja meie küsimus puudutab erinevaid vabadusi Türgis. ilmselgelt esineb veel mitmeid probleeme, vaatamata saavutatud edusammudele. nüüd, mis puudutab neid võimalusi, õigusi, mis teinekord vähemusrühmadelt ära võetakse kas nimelt lõpuks on võimalik rakendada meetmeid selle probleemi lahendamiseks? ja mis puudutab veel seda varade võõrandamise probleemi vähemusrühmadelt, siis siit edasi, kuidas näha neid erinevaid probleeme ka väljaspool linnapiirkondi. suur tänu, proua Janaku. ma arvan, et järgmisena saab sõna härra Andrew Gardner, kes on Amnesty Internationali Türgi ekspert. Teil on ainult kolm minutit, kahjuks äh, rohkem välja ei pigista, kuid keskenduge siis kõige olulisemale, härra Gardner suur tänu selle võimaluse eest, õigesti ajastatud äh, istung äh, et rääkida Türgi inimõiguste kohta, Türgi ja Armeenia vahel on nüüd kokkulepped saavutatud ja nagu räägiti siis juba varem ka sellest äh, demokraatlikust avanemisest seoses kurdi temaatikaga. kui me võtame need kaks aspekti nüüd arvesse, äh, Need on olnud Türgis ajalooliselt, aga ka senini suhteliselt tabuteemad ja et võib-olla meil on väga hea võimalus praegu siin rääkida sõnavabaduse mm, jätkuvast kaitsest, sellepärast et kriitilised sõnavõtud Armeenia küsimuses ning kurdi äh, kogukonna küsimustes on kindlasti olnud need kaks äh, aspekti, kus äh, see võib sulle ka kaela tuua kohtuasja teine äh, valdkond äh, on, kus, kus äh, seadusandlus on väga karm, on kriitilised seisukohad institutsioonide osas, eriti äh, just nimelt sõjaväe osas ning Armeenia küsimuses siis on ka äh, kriminaalkohtu ette sattumine väga sagedane äh,. ja siikule on võetud erinevad grupid nagu härra Enderoglu ütles, üsna tihti on just nimelt äh, kirjanikud, ajakirjanikud, kirjastajad, inimõiguste kaitsjad, äh, inimõiguste juristid, ähm, äh, kurdi aktivistid olnud peaasjalikult need, kes on sõnavabaduse, kelle sõnavabadust on kõige rohkem piiratud ja keda kõige rohkem kohtu ette on toodud sõnavabadust on piiratud, siis see on täiesti selge, kuid võib-olla olulisem on keskenduda erinevatele trendidele nii-öelda, millist sõna siis kõige rohkem piiratakse nii-öelda. üsna tihti sõnavabaduse alastel alu-, aruteludel Türgis esitatakse seisukoht, et paar artiklit, näiteks nagu kolmesaja esimene artikkel karistusseadustikust, on need, mis piiravad sõnavabadust ja laiemalt on probleem teiste sätete rakendamisega ja see vaade muidugi on põhjendatud, rakendamine on jah probleem, mille juurde ma tuleksin küll veel tagasi, kuid samas mulle tundub, et on terve rida väga põhimõttelisi probleeme, mis äh, sütitavad ja viivad äh, ne-, nende tohutute hulga äh, vahistamisteni. probleem on selles, et terve rida karistusseadustiku artiklit piiravad sõnavabadust, millel ei ole mitte mingisugust põhjendust rahvusvahelisest õigusest. üks on nendest siis see kolmesaja esimene artikkel karistusseadustikus, aga kolmsada kaheksa kolmsada üks äh, piirab igasugust äh, kriitikat äh, ka näiteks sõjaväekohustuse osas. Need on siis kaks artiklit, mis on väga heaks näiteks sellest, et otseselt piiratakse sõnavabadust, seda ei saa mitte kuidagi legitimiseerida. kuid laiemalt on meil probleem sõnavabaduse piiramise legitimiseerimisega nimelt võetakse endale vabadusi, tõlgendades rahvusvahelist õigustikku suvaliselt ja ähmaselt, eh, mis tähendab seda, et valitseb täielik juriidiline kaos ja tõesti, eh, kohtulahendeid seega on tohutu arv. kui pean lõpetama, siis lõpetan ka suur tänu. härra suursaadik, nagu te näete, ei ole karmid me mitte ainult teiega, vaid ka Amnesty Internationali suhtes väga karmikäelised. härra suursaadik, teile esitati mitu küsimust, kuid tehke palun väga lühidalt. Say... nagu ma nüüd olen juba õppinud, teiega peab olema väga täpne, kaks minutit. Uh, mikrofon palun suur tänu kõigile, kes esitasid mulle küsimusi. kõneleja jätkab. suur tänu kõigile küsimuste esitamise eest. mulle esitati mõned konkreetsed küsimused, tõepoolest ma üritan vastata nendele, mis ma siia kirja sain panna aumõrvade osas on uues karistusseadustikus juba sätted sees, kuid selge on see, et kohtunikud peavad veel jõudma oma mõtlemist, oma lähenemist muuta. samuti peavad politseinikud hakkama karmikäelisemalt suhtuma nendesse mõrvaritesse. politsei väljaõpe on oluline. ja selle väljaõppega juba ka tegeletakse loodame, et õige pea probleem laheneb. mis puudutab mitte moslemitest vähemusrühmi, siis meie dialoog nendega on juba hoopis parem. seda tänu sellele, et meil on uus sihtasutuste seadus, mis muuhulgas käsitleb ka kõike varaga seonduvat. nüüd see kooli küsimus, Türgi on ilmalik riik, meil ei ole olemas vastavat usulist, usulise õppesüsteemi ja see seminar või kool selle uste taasavamise osas tuleb veel lahendus leida. demokraatlik avanemine, tõepoolest, see on kõik õige, mis siin kõlas. ma olen ka varem seda öelnud, et hetkel meil e-, ei ole üksmeelt põhiseaduse muutmise osas. valitsus loomulikult teeb oma tööd, üritab panna aluse dialoogile kõikide poliitiliste esindajatega riigis samal ajal võtame aga vastu selliseid, viime läbi selliseid reforme, mis ei eelda põhiseaduse muutmist ja minu kaks minutit ongi sellega läbi saanud. Uh, võib-olla tahate vastata ka härra, härra Hatsi küsimusele, see oli väga konkreetne küsimus tegelikult. see küsimus puudutas Küprost, ütleb esinaine. The question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 jutt käis vist partei trahvimisest, aga nagu ma aru saan, mingit lõplikku otsust ei ole veel langetatud või? härra saadik. artikkel kolmsada üks osas võin öelda seda, et mitmetes riikides on sarnased sätted olemas, meie oleme lähtunud teiste riikide mudelist. seega ma ei näe küll mingit tarvidust artikli kolmsada üks karistusseadustikust väljajätmiseks mis puudutab seda kohtukaasust valitsuspart-, valitseva partei osas, siis see on meie põhiseaduskohtus saanud lõpliku otsuse ja sinna see ka jäi. suur tänu! ilmselgelt on tõepoolest ka teistes riikides sarnaseid karistusseadustiku artikleid. meie allkomisjonis oleme loomulikult selliste artiklite vastu, ükskõik kas jutt käib siis Vene Föderatsiooni või, või Hiina Rahvavabariigi karistusseadustike vastavast sättest ja nüüd härra Filori komisjoni esindajana. kas tahate meile ka anda lühikese ülevaate sellest, kuidas komisjon näeb inimõiguste olukorda Türgis? härra Filori, palun. Merci beaucoup, madame la president. aitäh, proua esinaine. üritan siin lühidalt rääkida. olen märganud, et paljud äh, sõnavõtjad äh, viitavad komisjoni raportitele see avaldab austust minu kolleegide tööle kaudselt ta,, tahaksin teid selle eest tänada, ei tahaks siin üle korrata seda, mis varem on juba öeldud meie neljateistkümnenda oktoobri raporti kohta. tahaksin kutsuda selle koosoleku liikmeid äh, mõistma, kust on pärit probleemid Türgis viimasel aastal äh, toimus Türgis huvitavaid arenguid, mis äh, vastasid Euroopa Liidu ammustele nõudmistele äh, ühinemispartnerluse raames. paljude jaoks olid need arengud ka tõeliseks murranguks võrreldes minevikuga ning tahaksin siin viidata kultuuriõigustele ning teiste keelte kui türgi keel, keele kasutamisele viimase aasta jooksul äh, avati uus äh, kurdikeelne äh, telekanal, mis töötab ööpäev läbi ning kolmeteistkümnendal oktoobril muudeti audiovisuaalseadust, millega tühistati igasugused piirangud teiste keelte kui kurdikeelsete tele- ning raadiosaadetele. see puudutab nii era- kui äh, avalikke kanaleid, mis võivad nüüd äh, vabalt äh, edastada ka teisi keeli, see puudutab ka lastele mõelduid saateid. ning juba, kui me juba vaatame arenguid, mis on Türgis aset leidnud viimase paari aasta jooksul, siis tegemist on tõelise revolutsiooniga. nii et teised kõnelejad siin rääkisid ka probleemidest, äh, millega komisjon äh, on juba tegelenud laialdaselt äh, oma raportites ning me jätkame oma dialoogi Türgi ametivõimudega selleks, et ka edaspidi sel aastal tehtakse edusamme selleks, et meie järgmine raport oleks veel positiivsem kui selleaastane raport, aitäh! suur tänu, ma olen täiesti veendunud, et Türgi ja Türgi tee Euroopa Liitu on, äh, jätkub, vabandust. ja suur tänu nii proua Flotrele kui ka proua Reutenile meiega täna liitumast. nii et suur tänu kõigile ja nüüd äh, siis kinnine istung järgmisena äh, nimelt konfidentsiaalne info kolme väga olulise inimõiguste konsultatsiooni osas ja annab seda informatsiooni meile nii Rootsi eesistujariigina kui ka Euroopa Komisjon ning palun kõik eh, peale saadikute eh, ja meie personali lahkuge.